All right. Um, we don't appear to have got a full pa- tundub, et praegusel hetkel Euroopa Parlamendi kõiki esindajaid veel siin ei ole, kes sõna hakkavad võtma, aga mulle tundub, et ma pean siiski alustama meie koosolekuga, sellepärast et siis on kohale tulnud inimestel riikidest piisavalt aega sõna võtta. ja Ähm, me tegutseme nüüd järgnevalt. Silvi on kuhugi kadunud, Silvi oli siin. Silvi. Silvi, sa peaksid siin meie juures istuma. Äh, vabandan selle pärast, ütleb proua esimees. igal juhul tere tulemast teile kõigile. et täna on härra Galtieri ja härra Brock juba siia jõudnud, tegemist on äh, parlamendi läbirääkijatega äh, stabiilsuse koordinatsiooni leppe äh, küsimuses Rahandusliidus kaheksandal, üheksandal detsembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toimus äh, tippkohtumine selles küsimuses ja lepiti kokku rangemas eelarvedistsipliinis äh, ja see vormiti seitsmeteistkümne eurotsooni riigi vahel äh, lepingu vormi ja see leping on avatud ka teistele soovijatele liitumiseks. Ähm, vastavuses uue ähm, fiskaalleppe leppele äh, hakkavad kehtima automaatsed sanktsioonid riikidele, kes ületavad kolme protsendi äh, äh, lae, kui selle vastu ei ole kolm neljandikku Eurotsooni liikmetest või kvalifitseeritud häälteenamus. lisaks iga-aastane struktuurne defitsiit ei tohiks ületada null koma viis protsenti nominaalset SKT-st ja riigid on kohustatud ka kehtestama kuldse reegli Äh, oma riikide põhiseadusesse. lisaks sellele võtsid osapooled pikaajalise ähm, kohustuse teha tööd äh, sügavama integratsiooni suunal ja äh, härra Herman Van Rompuy peaks äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsis tulema sellekohaliste täpsemate juhistega välja. nüüd läheme edasi arvamuste vahetuse juurde ja kõigepealt äh, palun äh, võtta sõna härra Roberto Galtieril. Äh, palun tal teha lühikese sõnavõttu kõigepealt. eilne kogemus näitab, et teil on tõenäoliselt küsimusi ka ja kui see nii on, siis äh, mm, äh, palun ma parlamendi raportööridel äh, lõpus nendele vastata ja kui veel äh, aega üle jääb, siis ma püüan ise ka sõna võtta. aga igal juhul saab praegu sõna Roberto, palun. suur tänu, proua esimees. jah me arutame siin väga tähtsat küsimust, äh, fiskaalkokkulepet ja väga tähtis on seda küsimust arutada riiklike parlamentidega. sellepärast, et äh, nemad on ju meie lepingupartnerid, nemad, kes peavad lepinguga ratifitseerima. Euroopa Parlament on läbirääkimistel kaasatud vaatlejana ja selle läbi, nende läbirääkimiste käigus siis töötati välja fiskaalkokkuleppe tekst, millele tuleks nüüd siis järgmisel ülemkogul alla kirjutada. oli üks äh, tendents, mis meie jaoks oli kriitiline nendel läbirääkimistel. nimelt äh, riikidevaheline leping ei ole meie jaoks kõige paremaks lahenduseks. mõnede jaoks meist ei olnud tegelikult äh, seda lepingut üleüldse vaja. Ühendkuningriik pani veto peale sellele kokkuleppele. ja Ühendkuningriik oli ka selle vastu, et protokolli kaksteist äh, natukene muuta ja selle veto pärast oli meil nüüd vaja välja töötada riikidevaheline leping ja lähtutakse nüüd sellest, et tegelikult äh, aluslepingute reform on nagunii vajalik. viimastel aastatel on näha olnud väga hästi, et stabiilsuspakt on liiga nõrk. stabiilsuspakt on kui eeltingimus äh, aga selle üle tuleb veel rääkida. meil oli ka see majanduse juhtimise pakett, kuus, kuus pakett kas sellega on võimalik äh, äh, asju koordineerida ja tegelikult stabiilsus, äh, kasvu- ja stabiilsuspakti on võimalik majandusjuhtimise pakti kaudu, paketi kaudu tugevdada. ja me peaksime mõtlema, kas need varasemad probleemid jäävad sama suureks ka siis, kui meil on nüüd see kuigpakett kasutada nii et meil on tõesti põhjus kritiseerida just selle riikidevahelise lepingu vormi pärast. peale selle leidsime me, et kas tõesti on vaja nüüd jälle kohe midagi uut välja töötada. seepärast, nagu öeldud, olime me kriitilised nendel läbirääkimistel ja sinna juurde lisandus veel ka see, et vastutus eelarve üle on küll üks väga tähtis tingimus, aga mitte mingi välistav tingimus. ja seepärast on ikka väga tähtis tegutseda. me ei tohi ära unustada, et äh, ka majanduskasv on väga tähtis. ma ei taha ka praegu majanduskasvust rääkida, vaid keskenduda lepingule. nagu öeldud, me olime kriitilised, aga valmis äh, ise omalt poolt panustama teised ühenduse institutsioonid, teiste institutsioonide ja valitsuste puhul me arvame, et tegelikult Euroopa Parlament oli see, millel õnnestus ka teksti parandada. me tahtsime vältida seda riski, mille tõenäosus alguses oli väga suur, nimelt et me viime sisse paralleelse juhtimise millegi, mis on äh, teistsugune kui ühenduse tasandil juhtimine. et meil oleks äh, paindumatum ja nii-öelda suvalisem süsteem, vähem tõhusam ka seetõttu. kui vaadata läbirääkimiste tulemusi ja kokkuleppe lõplikku teksti, siis jah, tõesti, seal on veel väga palju kriitilisi punkte kuid äh, kokkuvõttes võib öelda, et äh, lepingu lõplik versioon äh, on välistanud selle riski, mida just eelnevalt kirjeldasin. ja see tekst on päris järjepidev ja on lisandväärtuseks Euroopa õigusandlusele ja arvestab seal ka institutsioonide rolliga. ma arvan, et institutsioonide rollist võib pikalt ja laialt rääkida. institutsioonide roll on nüüd valatud äh, legaalsesse vormi, seda sellepärast, et roll ei ole teistsugune kui see, mis on äh, õigusaktidega paika pandud. leping paneb liikmesriikidele kohustuse Euroopa Liidu õigustikust kinni pidada, nii nagu ühenduse institutsioonid neid tõlgendavad. nii et äh, institutsioonide ülesanne ei tulnud neile nüüd lisandusena uute lepingute kaudu, vaid see oli juba varem olemas. ja liikmesriigid said nüüd veel lisaülesandeid oma sise seadusandluse parandamiseks. seda polnud alguses ette nähtud, alguses olid ette nähtud uued ülesanded, alguses ei mänginud ühenduse institutsioonid mitte mingit rolli ja polnud üleüldse mitte kindel, kes peab tõesti ähm, järelevalvet teostama selles osas, kas lepingut ka tõesti rakendatakse. Te teate kindlasti, et selle lepingu kõige tähtsamaks äh, punktiks on artikkel kolm. artiklis kolm pannakse liikmesriikidele kohustus Ehm, eelistatult põhiseaduse tasandil ja tõesti tegemist on suure muudatusega. see ei ole küll kohustuslik, aga see on võimalus, ehk siis, et põhiseaduse tasandil ja eelistatult äh, see termin on asi, mida tegelikult juristid väga ei tunne, nii et see jääb nii-öelda äh, riikide kaalutlusõiguse alla, aga artiklis kolm öeldakse, et eelistatult põhiseaduse tasandil tuleks sisse viia kohustus äh, vastu võtta tasakaalus eelarve. ja see on nüüd küsimus, mida on palju selgemini sõnastatud kui varem. me räägime siin praegu ju ka struktureeritult tasakaalus eelarvest ja me ei räägi siin mitte iga-aastastest eelarvetest, nii nagu need alguses ülemkogu järeldustes kirja pandi. meil on paika pandud, et eelarve peab olema tasakaalus keskpikas perspektiivis ja see on nüüd ka nii-öelda äh, alusõigusloomes kirjas. tegemist on eesmärgiga, mille komisjon on paika pannud ja tegemist ei ole mitte mingi uue ülesandega, mille, mis anti komisjonile. siis on veel üks erinevus. nimelt ähm, null koma viis äh, protsenti võib olla äh, struktuuriline äh, puudujääk äh, ühe protsendi asemel ja see null koma viis protsenti kehtib nende liikmesriikide jaoks, mille võlg on äh, alla kuuekümne protsendi. majanduse juhtimise paketi kaudu võtsid liikmesriigid endale veel kohustuse äh, puudujääki vähendada selleks, et see oleks allpool ühte protsenti. ja nüüd lepingus on kirjas, et nendes, nendel liikmesriikidel, mille võlg on suurem kui kuuskümmend protsenti, peaks jääma kehtima üks protsent, nii et äh, kui on vähem kui kuuskümmend, nii et nüüd on uued äh, protsendimäärad paika pandud, kuuskümmend protsenti, siis null koma viis protsenti ja üks protsent. ja nüüd toetatakse komisjoni ettepanekut, äh, mille eesmärgiks on ka vastavasse ühenduse määrusesse see null koma viis protsessi siis, protsenti sisse kirjutada. millal seda tehakse, pole praegu veel teada. Äh, aga igal juhul on vaja artikkel kolm ja ühenduse õigustik omal vahel kooskõlla viia. kui me vaatame neid lepingu piire, siis tekib küsimus, kas tegemist on konkreetsete numbritega äh, või on tegemist numbritega, mida on võimalik muuta, näiteks struktuurilise puudujäägi puhul peaks küsima, et kas see on tõesti lepingus kirja pandud ja kas kirja on pandud kindel number või seda on võimalik muuta. siis veel üks küsimus, mille üle meil tuleb aru pidada. nimelt põhjenduspunkt, mis puudutab Euroopa stabiilsusmehhanismi nimelt äh, lepingu põhjenduspunktis, punktides on üks põhjenduspunkt, mis seda mainib ja seal tuuakse välja kaks numbrit, äh, millest peavad liikmesriigid kinni pidama ja kui nad seda ei tee, ei ole neil võimalik Euroopa stabiilsusmehhanismist äh, abi saada. peale selle tuleb öö, ähm, öö, ähm, tingimusi hakata rakendama hiljemalt aasta pärast lepingu ratifitseerimist. nii et äh, kokku on meil siis äh, kaks aastat, mis on maksimaalseks ajapiiriks ja sellest tuleb kinni pidada siis, kui ratifitseerimistähtajad paika pannakse. nii et see on asi, millega tuleb alati arvestada. muidugi võib nüüd väga palju rääkida veel suhetest riiklike parlamentidega, see on kõik äh, artiklis kakskümmend kolm väga selgelt paika pandud. ja siis või nüüd veel see küsimus, mida öeldakse Euroopa Kohtu kohta. siin on ka teatud äh, kokkulepe, mida hakatakse järgmisel ülemkogul äh, selgemalt sõnastama me oleme valmis otse loomulikult ka rohkem informatsiooni andma, kui te hakkate küsimusi esitama. suur tänu, Roberta, sul oli kõneaega viis minutit, aga tundub, et äh, viie minutiga ei ole võimalik seda küsimust äh, läbi võtta ja nüüd saab sõna Elmar Brokk, kes on järgmine Euroopa Parlamendi esindaja. proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad lubage mul mõned lisamärkused teha. ma arvan, et üks suuremaid äh, valearusaama avalikes aruteludes on see, et äh, meie lepinguga üritame kriisi lahendada. selle lepinguga ei ole võimalik kriisi lahendada. ja selle lepingu eesmärgiks ei ole ka kunagi olnud kriisi lahendada, vaid tegemist on nii-öelda ühe meetmega, millega on võimalik äh, hoolitseda selle eest, et vähemalt tulevikus eelarvedistsipliinist ja eelarvereeglitest kinni peetakse. majanduspoolaasta, majanduse juhtimise pakett, äh, kasvu- ja stabiilsuspakti tugevdamine on äh, samuti meetmed, mis siia alla kuuluvad ja on paar-kolm küsimust, mida polnud võimalik Lissaboni lepinguga lahendada sellepärast et äh, leping ei ütle selle kohta mitte midagi või ütleb äh, täiesti vastupidist kui see, mida me soovisime. nimelt äh, õigusliku aluse kohta. esiteks see kuldse reegli küsimus, selle puhul tuleb meil öelda, et riigid, mis lepingule alla kirjutavad, peavad tegema vastavaid muudatusi oma seadusandluses, nii et sellel ei ole mitte mingit pistmist Euroopa õigustikuga. kuid me üritame kuidagi selle kaudu kindlustada, et igaüks vastavalt, igaüks oma seaduste kaudu siiski ka reeglitest kinni peab, sellepärast et me oleme näinud viimastel aastatel äh, kasvu- ja stabiilsuspaktist ei pidanud kinni peaaegu mitte ükski riik, sinna hulka kuulusid ka Prantsusmaa ja Saksamaa teiseks tekib äh, see ümberpööratud häälteenamuse küsimus ja menetluse küsimus. see ümberpööratud äh, häälteenamus oli mõeldud selleks, et äh, riigid ei saaks siin suurt vastupanu osutada, sest Maastrichti lepingu tõttu ei olnud võimalik mitte mingeid meetmeid võtta nende riikide osas, kes nii-öelda sõrad vastu ajasid. ja sellepärast oli meil vaja midagi teha. sellepärast, et äh, head ettepanekud jäid toppama, sellepärast et need ei olnud võimalik sisse viia ja nüüd oli meil see küsimus vaja lahendada. selle lepinguga on meil nüüd äh, antud komisjonile võimalus liikmesriikidele öelda, kus on probleeme ja ja kvalifitseeritud äh, häälteenamusega on võimalik siis ka kõikidel teistel liikmesriikidel tähelepanu sellele pöörata. siiamaani see ei olnud võimalik. ma arvan, et tegemist on väga tähtsa sammuga edasi. peale selle põhiseaduslikus konvendis äh, minu fraktsioon tegi ettepaneku, et Euroopa Kohus äh, peaks olema pädev ka valuutaliidu küsimustes toona põhiseaduskonvendis ei jõutud selles osas mitte mingile kokkuleppele. ma tegin selle ettepaneku toona sellepärast, et kui Euroopa Kohus tegelikult on see, kelle poole pöörduda saab, siis on võimalik hoolitseda selle eest, et kasvu- ja stabiilsuspakti nõuetest kinni peetakse ja et need on tõesti ka usaldusväärsed me ei osanud ette näha ka seda, et meil on üle kuuekümne rikkumise ja et mitte kuidagi ei ole võimalik äh, kohtute kaudu selle vastu võidelda. see võimalus viiakse nüüd sisse. kes kinni ei pea reeglitest, võib jõuda Euroopa Kohtu ette. kuid meil tekkis probleem sellega, et leping ei ole ühenduse tasandi leping ja kuidas võib ühenduse institutsioon nagu komisjon pöörduda ühenduse institutsiooni Euroopa Kohtu poole, eh, sellepärast et eh, mitte ühenduse lepingust kinni ei peeta. nii et siin on meil praegusel hetkel probleem, me ei ole rahuldavat lahendust leidnud, kuid me leiame, et komisjoni kontrollide kaudu igat liikmesriiki või tervet liikmesriikide gruppi on võimalik Euroopa Kohtu ette viia. ja ma arvan, et äh, esimesel märtsil võetakse vastu ka otsus, äh, millega antakse nõukogu troikale ülesanne selle küsimusega tegeleda. selleks, et kuidagi välja töötada nüüd need meetmed äh, kohtusse kaebamise osas. ühte asja tahaksin veel kord selgelt öelda eelarvemenetlused, eelarve kontrolli meetmed peavad arvestama ka liikmesriikide suveräänsusega. aga see võib endaga kaasa tuua selle, et meil on võimalik tulevasi kriise vältida või kui me selle kriisi ajal need eelarvemeetmed paika paneme, siis me saame ka teha suuremaid samme struktuuri muutmiseks, parandada konkurentsivõimet ja ka meie äh, tootlikkust, selleks et ka selle kaudu majanduskasvu suurendada me võime küll hunnikuid äh, raha kulutada, aga sellel ei ole mitte mingit kasu, kui me ei investeeri neid vahendeid struktuuridesse, millega majanduskasvu turgutada. ja sellepärast on see fiskaalkokkulepe väga tähtis ja ma arvan, et ma võin seda öelda ka Saksamaa koalitsioonipartei esindajana, nimelt et meil tuleb see leping tõesti välja töötada ja seda ka võimalikult kiiresti rakendama hakata ja nagu Alan Lamassoor siin ütles, me peame hoolitsema ka selle eest, et tõukefondid lõpuks hakkaksid tegema selle ülesandega, mis neile algselt peale pandi. nimelt kaheksateist aasta jooksul tõukefondid siseturu sisseviimise tõttu oma ülesanded täiesti muutnud, sest alguses oli eesmärgiks, et tõukefondide kaudu aitatakse nõrga struktuuriga riike, selleks et nad oleksid konkurentsivõimelisemad. järgnevatel aastatel on tõukefondidele ette näed, nähtud kolmsada viiskümmend, kolmsada kuuskümmend miljardit eurot. kui neid vahendeid kasutatakse paremini väik-, VKE-de ja nõrkade regioonide struktuuri parandamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks, siis on meil tõesti võimalik ka midagi saavutada. ja ma arvan, et äh, need äh, toredad projektid, mida me siiamaani oleme tõukefondide kaudu rahastanud, et äh, need me peaksime nüüd kõrvale lükkama ja tõesti keskenduma ainult sellele, mis oli tõukefondide esialgne ülesanne, nimelt et me siseturul aitaksime nõrgematel tugevamaks äh, muutuda, sest ainult niimoodi on meil võimalik tagada korralikku konkurentsi ja ka korralikku tasakaalu Euroopa siseturul Uh, um, suur aitäh ja nüüd äh, palun härra Jens Joelil sõna võtta, kes on Taani parlamendi Euroopa küsimuste komisjoni liige ja ma palun teil kõigil meeles pidada seda, et kui te soovite sõna saada, äh, mul on praegu ainult neli sõnasoovi äh, siin ja kolmteist on esitanud äh, Ühendkuningriigi kolleegid. igal juhul me tahaksime saada võimalikult laia äh, arvamuste hulka kuulda siin ja palun andke siis märku, kui te sõna soovite, igal juhul praegu saab sõna Jens. suur aitäh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, mul on väga hea meel siin olla ja osaleda arutelule, mis räägib uuest leppest ja selle tulevikust. ma olen eh, siin kojas mitu aastat tööd teinud ja ma olen veendunud eurooplane, aga riigiparlamendi esindajana võin ma teile kinnitada, et eh, meil on veel pikk tee minna, enne kui me eurooplasi veendusele suuname. ma tahan täna öelda seda, et meil on vaja rohkemat kui eelarvedistsipliini selleks, et kriisist välja tulla, meil on vaja riiklike parlamendide eh, poolt ja Euroopa Parlamendi poolt suuremat pingutust selleks, et ühiseid eesmärke saavutada ja meil on vaja Äh, rohkem tagada see, et äh, tulevases institutsionaalses raamistikus on äh, riikide parlamendid paremini kaasatus, kaasatud Taani on otsustanud olla selle uue leppe üks osapooli ja ta on otsustanud mitte eurot kasutavate riikidega koos alluda nendele reeglitele, mis on paika pandud Äh, me oleme õnneks siis selle äh, ettevõtmise osa ja ma tahan öelda, et et äh, praegusel hetkel, äh, nagu paljud teised riigidki, siis äh, Taanis samamoodi püütakse leida kindlat jalgealust Euroopa majanduspoolaasta kontekstis ja uue leppe kontekstis ja me ei ole päris kindlad, kuidas organiseerida arutelusid ähm, reformikavade küsimuses ja makromajanduslike tasakaalunihete küsimuses, aga igal juhul, kui me räägime tulevikust, siis me peame keskenduma kindlasti poliitilistele valikutele ja institutsionaalsele struktuurile. kõigepealt majandus- ja eelarvedistsipliin on eeltingimus tingimus, aga sellest ainult ei piisa. kriisist ülesaamiseks äh, on vaja rohkemat, me ei ole edukad, kui uusi töökohti ei looda, paljud kolleegid on seda siin ka öelnud, ja äh, kui äh, Joseph Stiglitz käis Taanis, siis ta oli väga selgesõna, ta ütles, et ajaloos ei ole näiteid selle kohta, et kriisidest on välja tuldud ilma investeeringute ja töökohtade loomiseta meie kava on äh, töötada välja uued reeglid eelarvedistsipliini küsimuses, aga me peame äh, kombineerima need meetmed äh, majanduskasvu tagavate meetmetega ja töökohtade loomise meetmetega ja seetõttu mul on väga hea meel kuulda seda, et eile rääkis äh, äh, komisjoni president projektivõlakirjadest, me peame uut raha saama. lisaks on mul hea meel selle üle, et keskendutud on nüüd tööpuuduse küsimustele on otsustatud rohkem raha suunata nende probleemidega võitlemisse. ma tahan öelda ka seda, et me suudame eh, eh, luua eh, töökohti, meil on piisavalt direktiiv selle tagamiseks, kaks miljonit töökohta energiatõhususe eh, direktiivi taustal neljaprotsendiline SKT kasv, kui me digitaalse siseturu eh, toimima saame, hakkame tööd tegema. Eh, me nõuame Kreeka poliitikutelt, et nad tegutseksid ja viiksid läbi väga ebapopulaarseid ja raskeid ning valulikke otsuseid, aga ehm, me võime kuu aega kakelda Euroopa Patendiameti asukoha üle Äh, patendimäärus, mis äh, on muide midagi, mida VKE-d väga tahavad näha ja me ju hoolime VKE-dest väga ja seetõttu ma leian, et riiklikud äh, parlamendid esindajad ja Euroopa Parlamendi saadikud teeksid kompromissi selles valdkonnas, sest et see on vajalik, kui me tahame, et Euroopa tulemusi saavutaks. praegune Taani eesistuja on tulnud välja oma e-, mm, eesmärkidega, me tahame tagada mitmeaastast finantsraamistikku ja eh, sellist, mis tagaks rahastamise Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide täitmiseks Need prioriteedid, mm, mis me oleme välja toonud, põhinevad olemasolevatel õigusaktidel, see tähendab seda, et meil ei ole uusi eh, kauneid raamistikke vaja, me peame tegutsema selle põhjal, mis meil juba olemas on. eesistuja on pannud oma eh, programmi nimeks Euroopa töös ja ma arvan, et me peamegi tegutsema. Euroopas on vaja ühtset arutelu ja Eh, seda ei saa pidada ainult Brüsselis asuvad Euroopa Liidu institutsioonid ja nüüd ma jõuan viimase institutsionaalse küsimuse juurde. uue leppe raames on suuremat dialoogi vaja selle koja riiklike parlamentide ja äh, riiklike parlamentide ja komisjoni vahel äh,. täpne mudel selle kohta, kuidas see kõik toimuma peaks saama äh,, peab arvestama seda, et liikmesriikides on kontrollimenetlus erinev Äh, siin on toodud välja artikkel, mis näeb ette riigieelarvete arutamist siin parlamendis ja Euroopa tasandil. see võib osutuda kasulikuks, aga kindlasti tuleb tööd teha ka ähm, riigispetsiifiliste soovituste osas ja majandusanalüüsi osas ja koostööd tuleb teha nendes valdkondades ka. ma tahaksin lõpetuses, lõpetuseks öelda, et järgnevalt tuleb keskenduda töökohtade loomisele ja fiskaaldistsipliinile me peame kiiresti lõpule viima need direktiivid, mis meie ees on ja me peame need vastu võtma. me peame vähem esindama riiklikke huve, rohkem kaasama riike meie tegevusse, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Silvi Kula. suur tänu ma püüan teha lühidalt, sellepärast et kolleegid on juba päris palju ära öelnud. parlamendi kolm äh, raportööri selles küsimuses esindajad on äh, osa, on kohal ja rääkinud sellest, mina olin ka üks kuue seadusandliku ettepaneku raportöör ja ma tahaksin juhtida tähelepanu Roberto öeldule ja heita tagasi äh, pilgu tulevikku Mario Draghi, kui ta tuli parlamenti, et rääkida meile fiskaalkokkuleppest. ma mäletan seda, ta ütles, et võib-olla see ähm, leping on vajalik selleks, et keskpank saaks teha seda, mida nad teevad, ilma et äh, paljud riigid tunneksid muret selle pärast, et keskpank ei ületaks talle antud pädevuse piire Äh, see tekst ei peaks olema liiga oluline äh, meie jaoks, see on oluline, aga mitte liiga oluline, aga igal juhul distsipliini parandamise ühe tsükli viib see tekst lõpule. aga sellega on seotud teatavaid asjaolusid, äh, kõigepealt meie usaldusväärsust. me peame rääkima otsekohaselt, ilma keerutamata aga kui me püüame veenda kogu maailma investoreid, et tõesti, meil on äh, tõesti ühisraha, äh, me oleme valmis võtma kõiki majanduslikke, sotsiaalseid otsuseid, äh, mis selle raha jätkusuutlikkuse tagavad, ja seda samal ajal, kui meil on samasugune suveräänsus nagu vanasti, see on seotud see ei jäta eriti uut, head muljet meie usaldusväärsusest. Euro, Euroopa Liidu olukord on muutunud ja isegi need riigid, kes ei ole euroalal praegu, on tegelikult võtnud väga suuri tõsiseid kohustusi, ka poliitilisi kohustusi, äh, mida ei saa tegelikult ilma teatavate muudatusteta täita äh, eurol on mitmeid eeliseid, see on selge, aga ilma muudatusteta ei äh, jää sellest äh, õige mulje. ja meil on, me oleme tundnud teatavat vastumeelsust äh, muutuste suhtes, aga see on seotud mineviku mõtteviisidega, teatavad muudatused on möödapääsmatud Äh, pragmaatiliselt, äh, kas meil õnnestub äh, neid inimesi veenda, kes on vastumeelsetel seisukohtadel, vot see on oluline küsimus. mida keerulisemad on otsused, seda raskem on meil veenda välisinvestoreid meie usaldusväärsusest ja meie valitute jaoks on oluline ka see, et kui asjad lähevad liiga keeruliseks, on meil ka kodanikke raske veenda ma ei taha äh, neid veenda selles, äh, et äh, asjad jäävad nii nagu vanasti ja ma olen valmis vastama küsimustele, aga ma tahan neile luua ka töökohti ja, ja tulevikuvõimalusi. see on oluline. ja veel on oluline see, et me peaksime kinni demokraatia põhimõtetest. see kokkulepe, nii nagu ka kuus paketi puhul tõstatab selle põhimõttelise küsimuse, et kuidas me saame tagada kodanikele, et äh, nemad osalevad otsustes, mis puudutavad nende tulevikku ja langetatakse Euroopa tasandil. ülemkogu tuli kokku, äh, ülemkogus on kõikidel esindajatel liikmesriigi tasandil legitiimsus, aga samas kollektiivne legitiimsus ei puudu olla esindatud, see ei tähenda kohe ei pruugi tähendada seda, et on olemas läbipaistvus äh, ja see kontrollitunde puudumine on äh, suureks probleemiks. paljude jaoks on see, sel teema rääkimine tabu, sellest teemast rääkimine tabu, aga, aga minu jaoks on see möödapääsmatu, me peame sellest rääkima. Äh, meil on praegu valimiskampaaniad, sellest räägitakse, aga on liikmesriike, kus sellest ei räägita piisavalt palju ja Need inimesed, kes on valitud äh, liikmesriikide tasandilt, äh, öeldakse, et äh, kui nad ülemkogusse tulevad, et nendel ei ole piisavalt selge mandaat. kuidas see nii saab olla? ja siis kuulates eile härra Cashi vastust, need välistegurid need otsused, mis langetatakse liikmesriikides, teatavates liikmesriikides, ei toh-, ähm, mõjutavad, kui need äh, liikmesriikide otsused mõjutavad teiste liikmesriikide olukorda, siis peab neil olema ka, ka teiste liikmesriikide kodanikel olema teatav äh, mõju nendele otsustele. näiteks konkurentsivõime, palgatingimused, tööturg, kõik need asjad on omavahel seotud. mida kavatseme tulevikus teha, et et seda arvesse võtta, näiteks kuus paketi puhul on meil makromajandusliku tasakaalu tagamise meetmed, mida me võiksime veel teha, see on oluline. ma rohkem ei räägiks, aga ma tahaksin rõhutada seda, et me ei ole veel jõudnud oma tee lõppu Äh, nii nagu Taani äh, parlamendi liige ütles, äh, meil on oma nägemus, me tegeleme ja, ja meil on vaja laiemat majanduslikku nägemust veel, aga me ei tohi unustada ka demokraatia dimensiooni ja vastasel korral me küll võib-olla küll päästame euro, kuid kaotame ka seda tehes ka kõik, kõikide Euroopa kodanike usalduse. aitäh! Uh, we... suur aitäh, nüüd läheme edasi äh, sõnasoovijate juurde. ma ütlen, millises järjekorras äh, ma olen need siia kirja pannud Äh, ma olen Ühendkuningriigi sõnasoovid natukene laiali siin ajanud, äh, aga muidu olen jäänud äh, selle järjekorda juurde, milles mulle need sõnasoovid esitati. kolm minutit on kõigil kõneaega, see jätab raportööridele võimaluse lõpus küsimustele vastata ning see jätab mulle ka võimaluse veel inimestele sõna anda, kui keegi veel sõna soovib. kõigepealt saab sõna Bill Cash Ühendkuningriigist, siis James Clapison Ühendkuningriigist sellises järjekorras inimesed äh, esitasid neid sõnasoove. jaa, aga äh, see järjekord peaks võtma arvesse ka asja, kas need esindajad kuuluvad Eurotsooni või mitte. mina olen äh, esimees ja siis saab härra Sotšelli Sloveeniast sõna, pärast seda hääleks Born Luksemburgist, siis proua Perez, siis on Lyndon Harrison Ühendkuningriigist, pärast seda härra Giorgetti Itaaliast ning seejärel härra Donahue Iirimaalt. kõigepealt siis Bill Cash, palun. suur aitäh, äh, proua esimees. Äh, Elmar ütles, et lepe peaks tagama reeglid, kaasa arvatud kuldse reegli, selleks, et inimesed järgiksid reegleid. ma mõistan seda täielikult, aga ma tahaksin siiski öelda seda, et äh, on tõsiseid kahtlusi äh, Eh, selle leppe legaalsuse osas ja kui me Euroopa Liiduna või kogukonnaga, kogukonnana tahame edasi liikuda ähm, aluselt, eh, millel on sundusreegleid täita, järgides menetlust, mis tegelikult õõnestab õigusriigi põhimõtteid, siis tõusetub küsimus, milleks on Euroopa Liidu elujõulisus äh, Äh, proua Merkel ütles eile, et äh, ta ei taha äh, riskida ta võiks riskida, aga ta ei taha ähm, seiklustesse laskuda. probleem, mis meie ees on, on see, et demokraatia ja meie Prantsuse kolleeg just seda ka ütles äh,, on väga tähtis komponent selles protsessis. Ähm, õigusriigi põhimõtted sõltuvad demokraatiast ja seetõttu on olukord selline, et äh, kõikidel põhjustel, mida ma siinkohal tegelikult uuesti mainima ei pea, sellepärast et professor Paul Craig näiteks on äh, väga äh, hea eh, dokumendi meie komisjonile esitanud eh, selle leppe legaalsuse kohta ja ma tsiteerin vaid ühte lauset ja seal öeldakse, et väga oluline on meeles pidada seda, kas lepe eh, võib Euroopa institutsioonile peale panna uusi funktsioone. mina leian, et see käib vastu olemasolevatele Lissaboni leppele ja legaalsuse mm, põhimõttele ja sellele järgneb üksteist lehekülge analüüsi. võttes seda arvesse ja teisi õiguslikke arvamusi ka, mis on esitatud väga kõrgel tasandil, on on meil tõsiseid küsimusi sellega kõigega seoses, me teame, et stabiilsuse kasvupakti on juba varem ka rikutud. Eh, tegeline, tegelik küsimus on põhimõtteliselt ju selles, et eh, see, mis praegu toimub, on see, et eh, ei tahetakse liitu, liikuda poliitilisema liidu suunas, nagu Vivian Redding ka ütles oma artiklis hiljuti ja Äh, tahetakse seda teha sunduse abil, selles ongi probleem ja see ei mõjuta mitte ainult Ühendkuningriiki, see mõjutab kõiki liikmesriike, sellepärast et need kuldsed reeglid ja ei ole asjakohane siin öelda, et meie ei ole selle äh, leppe liige ja seetõttu ei tohiks me midagi öelda selle kohta, sellepärast et see, mida ma siin räägin, tähendab seda, et komisjon ja kohus ja institutsioonid ja nende kasutamine on väga äh, kahtlane ja selles kontekstis, me täna seda muidugi ei pea arutama, aga selles kontekstis äh, ma ütlen rõhutatult seda, on väga äh, ohtlik äh, ähm, ja libe tee äh, öelda, et see kõik on väga legaalne, äh, kui tegelikult on tõsiselt kahtlusi selle kõige suhtes ja lõpetuseks ütlen ma, et äh, nagu ma eile ütlesin, siis Ühendkuningriik on mõni päev tagasi kirjutatud kirjas, ma ütlen seisukoha, kus on öeldud, et et äh, me ei räägi siin mitte ainult City of Londonist, äh, me ei räägi mitte ainult äh, ühisturust, me räägime muudest küsimustest, mis puudutavad Euroopa Liidu toimimist, see ongi probleemi äh, iva. ma arvan, et seda võib pikemalt äh, veel lahata, aga võib-olla ei ole see praegu vajalik, tegemist on väga tõsise küsimusega ja mina ei suuda uskuda, et siin saalis ei ole inimesi, kes ei äh, tea, et tegemist on tõsise küsimusega, mis mõjutab nende kodanikke, nende valijaid, nende riikides surutakse peale põhiseaduslikke muudatusi nende riikidele, Ehm, kui eh, need riigid kirjutavad alla minu arvates ebaseaduslikule leppele, aitäh. suur aitäh, James Clapison Ühendkuningriigist. lugupeetud juhataja, et tagada tasakaal, sellepärast et eh, paistab, et tasakaal on ohtu seatud teie ettepaneku eh, kaudu olema valmis oma küsimust edasi lükkama, et teised saaksid esitama küsimuse enne mind. mina olen rahul selle korraga, mille ma olen siin jalule seadnud, ütleb juhataja. kui tõesti nii ja kui me harmooniat siin ohtu ei sea, siis on mul kolm küsimust Elmar Brokile, kui lubate. kas see kokkulepe teie arvates on rahvusvaheline kokkulepe või ühenduse kokkulepe? ja teiseks, mis puudutab äh, rikkumiste kohta tehtavad, tehtavaid ettepanekuid artikkel kaheksa sellest kokkuleppest, kas komisjon on teinud need ettepanekud äh, Äh, karistussüsteemi kohta või liikmesriigid. Äh, ja miks selles artiklis on selline veider menetlus, äh, millest lähtuvalt komisjon teeb algatusi, kuid liikmesriik peab selle rikkumise küsimuse Euroopa Kohtu ette tooma. miks otsustati sellise lähenemise kasuks? ja lõpetuseks mis juhtub, kui me kõik saavutame stabiilsuse, majanduskasvu, konkurentsivõime ja nii edasi ja nii edasi, kuid mis juhtub liikmesriikide demokraatiaga siis, kui konkreetse riigi või riikide rühma olukord selle eh, suveräänse rahapoliitika ja oma valuutakursi puudumisel satub või satuvad raskusse konkurentsi seisukohast ning nad ei suuda selle kokkuleppe nõuetest kinni pidada, ilma et eelarve puudujääk üha kasvaks. ja seetõttu on vaja suuremaid maksutulusid ja kui tekib tööpuu-, suurem tööpuudus no,, tööpuudus noorte hulgas, kas äh, seda võetakse arvesse või siis äh, fiskaalkokkuleppe sätted kehtivad äh, ja rakenduvad sõltumata sellest, milline on olukord riigis ja selle riigi individuaalsed eripärad. järgmisena härra Sadželi Sloveeniast. suur tänu, proua juhataja paar sõna selle fiskaalkokkuleppe kohta ja fiskaaldistsipliini kohta üldisemalt. Ähm, minu meelest on selle fiskaalkokkuleppe peamine sõnum artikli kolm lõikes äh, kaks. liikmesriikidel peab olema tasakaalustatud eelarve see tähendab seda, et liikmesriigid ei saa kulutada rohkem, kui nad äh, nii-öelda koguvad või loovad. ja minnakse isegi kaugemale, vastutustundmatu, tundetu äh, laenamine ei saa olla majanduskasvu toetamise aluseks, majanduskasvu saab toetada ainult konkurentsivõimelise majanduse abil, luues töökohti ja loomulikult äh, rõhutatakse ka siin tööpuuduse küsimust, mis on väga päevakajaline. minu meelest Euroopa Liidu liikmesriigid seisavad silmitsi äh, strateegilise otsusega, mis äh, mõningates liikmesriikides toob kaasa kärpemeetmeid ja eeldab eelarve konsolideerimist see eelarve konsolideerimine aga ei saa olla eesmärgiks iseeneses. meil on vaja konkurentsivõimelist majandust, kuid me peame ka tooma, suurendama innovatsiooni ja me peame olema konkurentsivõimelised isegi võrreldes Ameerika Ühendriikide ja Aasia riikidega. tulevased Euroopa põlvkonnad ei saa areneda ainult äh, laenudest, laenudest, vaid ainult äh, omaenda arengut äh, toetades. Sloveenia on riikide hulgas, kus võlakoormus on kahe, viimase aasta jooksul kahekordistunud, praegu moodustab see umbes viiskümmend protsenti SKP-st ja kolm aastat tagasi oli see näitaja ainult kakskümmend neli protsenti kõik riigid seisavad silmitsi uute väljakutsete, uute ülesannetega ja meie avalik äh, rahas, avalik raha, poliitika ajab äh, kooskõlastamist. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuleb riigi kulutusi äh, alandada kuni kolme protsendini SKP-st, praegu on meil see viis koma seitse protsenti ning võttes arvesse seda kuldset eeskirja, kuldset reeglit, mis nüüd tuleb sisse viia põhiseadusesse, on meil vaja tasakaalus eelarvet ja kulutusi. selle fiskaalkokkuleppe elluviimisel saad põrkuma me kindlasti vastakuti raskustega, kuid ma arvan, et siiski äh, tek-, me oleme valinud õige tee nii Sloveenia kui Euroopa Liidu jaoks, et majandust konkurentsivõimelisemaks muuta. suur tänu, Alex Põldru Luksemburgist. suur tänu, lugupeetud juhataja, paar kommentaari ka minu poolt, kõigepealt mis puudutab äh, fiskaalkokkulepet ja siis kuldse eeskirja kohta. mis puudutab riigieelarvet, siis minu meelest äh, pole vähimatki kahtlust, meil on vaja ühiseid eesmärke, meil on ka vaja vahendeid, et teostada järelevalvet selle üle ja meil on vaja ennetavaid meetmeid ja, ja võib-olla kuid äh, seevastu ma leian, et äh, liikmesriigid peaksid äh, ise otsustama selle üle, milliste vahenditega neid eesmärke saavutada äh, fiskaaleesmärkide saavutamiseks valitud vahendite üle peavad otsustama liikmesriikide parlamendid ja selline äh, ülesannete jagamine, see, et komisjon seab üha suuremaid ülesandeid äh, ning äh, otsustab üha rohkem vahendite üle, mille abil eesmärke saavutatakse. see valmistab mulle muret. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et asjaolu, et Euroopa Parlament sellesse menetlusse sekkub, äh, ei tohiks seada ohtu liikmesriikide parlamentide äh, rolli veel peab olema mõttevahetus parlamentide vahel, liikmesriikide parlamentide vahel ja seda äh, nii, nagu liikmesriikide õigussüsteemides on ette nähtud, me peame äh, nagu ka kuuspaketi puhul äh, vaatama, kuidas ja, ja samuti ka fiskaalkokkuleppe puhul, kuidas me neid paremal võimalikul moel ellu viime. mis puudutab aga kuldset reeglit, siis väga hea, et liikmesriigid on otsustanud mitte Äh, põhiseadusesse viia seda äh, tasakaalus eelarve kuldset nõuet. stabiilsuse kasvupaktis, äh, mis on rahvusvaheline ja mis on selline ülemuslik, on juba paika pandud tasakaalus eelarve põhimõte ja mis on lisaväärtus sellesama kuldreegli ülevõtmisel äh, põhiseadusesse. riigid nagu Prantsusmaa, äh, Saksamaa äh, on põhiseaduskohus ja põhiseaduskohas võib kontrollida siis sellist kuldse reegli elluviimist, kuid paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole põhiseaduskohust. Euroopa ei saa sundida peale sellist süsteemi liikmesriikidele, kus ei ole vajalik äh, uusi selliseid süsteeme ellu viima, viia selleks, et äh, seda kuldset reeglit lihtsalt kohaldada, see tekitab lihtsalt liigselt segadust. nii et mul on väga hea meel, et see põhiseadusliku, põhiseadusesse sisseviimise mõte on nüüd äh, juba kõrvale heidetud. aitäh um,! We were at the beginning suur tänu! ja tööhõivekomisjoni raportöör pidi samuti tegema oma ettekande, kuid paraku ei saa ta siia tulla, nüüd annaksin sõna tööhõive äh, komisjoni esimehele ja seega saab sõna äh, proua Primož Peres, suur tänu! räägin siis tööhõivekomisjoni esimehena kui me nüüd vaatame euroala ajalugu, siis äh, asjatundjad, tähelepanelikud vaatlejad äh, äh, vaatasid kahe tuhande seitsmenda aasta kriisi ja teadsid juba ennem, et et eurole üleminek ja meie eeskirjad stabiilsuse kasvupaktis ei toimi optimaalselt. nii pehmelt öeldes. alates kahe tuhande seitsmendast aastast oleme me juba hinnanud euroala esimest kümmet toimimisaastat ja oli selge, et stabiilsus- ja kasvupakti riikides, kes oleksid pidanud olema meile kuldseks eeskujuks ja et nende puhul olid väga suured kõrvalekalded, makromajanduslikud kõrvalekalded ja ka konkurentsialased erinevused, mis tekitasid teatavaid ohte. ja meie liidrid on otsustanud õppida nendest kogemustest ja äh, kui me rääkisime kaua sellest nõndanimetatud six-pack'ist, siis äh, üritati olukorda parandada, Euroopa Parlament äh, ei toetanud alguses kõiki six-packi äh, elemente, aga igal juhul üritati siis nüüd olukorda parandada ja nüüd me püüame veel seda struktuuri tugevdada ning saavutada tasakaalu. peab ütlema, et makromajandusliku äh, tasakaalu saavutamisel on mitmeid erinevaid elemente, elemente ja see tegemist on otse kui luuretööga. tuleb uurida põhjalikult euroala esimest kümmet eluaastat, et teada saada, millised elemendid on olulised ja mis puudutab fiskaalkokkulepet, siis tooksin välja mõningad asjaolud. uus tasakaal, kuld kuldse reegli ja makromajandusliku üldtasakaalu vahel on kuskile kadunud. püüakse seda kuld, puutakse seda kuldset reeglit muudeta põhiseaduseks. kuulasime Briti kolleegide arvamusi, mul on väga äh, kahju, et äh, britid ei toeta seda teksti, kuid pean ütlema, et äh, tingimused äh, mille britid esitasid tekstiga liitumisel, olid täiesti vastuvõetamatud, sellepärast et ja kui me nüüd vaatame, kellele see fiskaalkokkuleppe tekst on suunatud, ma ei usu, et see tekst on suunatud äh, tegelikult Kreekale või Iirimaale või Portugale äh,, sellepärast et äh, mitte kellelgi paistab, ei ole vaja seda kokkulepet selleks, et neid äh, rakendada nende riikide puhul äh, või suruda nendele riikidele peale selliseid rangeid reegleid. paistab, et tegemist on mõningate riikide poliitilise suure mänguga. tasakaal, tasakaal, mille me peame saavutama euroalal vajaliku distsipliini ja tuleviku investeerimise vahel on praegu saavutamata. uue lepingu artikkel üks viitab äh, kasvule, majanduskasvule. aga loogika on selline nagu alati varem. Äh, majandusdistsipliin, äh, eelarvedistsipliin, kui see on tagatud, küll siis see majanduskasv ka tuleb. Äh, me oleme seda korduvalt juba öelnud. keskpank on sellest öelnud, et hinnastabiilsus on majanduskasvu toetamisel ja eelarvedistsipliini toetamisel kõige olulisem. me oleme juba aga maksnud oma hinda selle kuldse reegli eest, mis paraku, nagu me oleme näinud, ei loo töökohti, ei too kaasa majanduskasvu. nüüd me peame oma arutelude käigus puut-, püüta, püüdma saavutada õiget tasakaalu ja, ja lõpetuseks ütleksin ma teile, et pöörake tähelepanu sellele, kuidas me kasutame sõnu majanduskasv, töökoht, tööhõive, äh, kas see kuldne reegel tõesti aitab sellele kaasa või äh, lihtsalt aitab äh, kaasa selle tasakaalu puudumise marmorisse või kivisse raiumisele. suur tänu. ja juhataja ütleb, et proua Peres äh, ei esindanud siin tegelikult oma komisjoni üldist arvamust, äh, vaid pigem siiski oma isiklikku arvamust. ja nüüd Lyndon Harrison Ühendkuningriigist, palun. lugupeetud juhataja, äh, mina räägin Lordide Koja komisjoni nimel ja mina kajastan kõikide erakondade arvamusi, kes selles komisjonis osalevad meie esimene raport ka märtsis kaks tuhat üksteist käsitles Sixpacki vahepealse töö käigus oleme David Lidingtoni ja Euroopa ministriga ka konsulteerinud, kes kinnitas ja toetas Euroopa poolaasta põhimõtet, mis me, minu arvates on varasemate suunistega kooskõlas. kaks nädalat tagasi esitasime oma järelraporti, mis käsitleb fiskaalkokkulepet. me püüdsime äh, keskenduda konkurentsivõimele, parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet, äh, majanduskasvu soodustamistingimusi ja olen nõus siinkohal äh, Elmar Broki ettepanekuga, struktuurifondid äh, peavad teenima oma algset eesmärki, oleme, olen nõus ka Taani kolleegiga, kes mainis patendi küsimust. mis puudutab kolm paketti, siis äh, abi Kreekale äh, meie tahtsime tagada seda, et tulemüür oleks suurem, tõhusam, oleme nõus ka pankade rekapitaliseerimisega, aga mitte äh, finantsvõimenduse vähendamisega, mis vähendab pankade võimet väikeseid ettevõtteid aidata, see seab jällegi oh, seaks ohtu meie majanduskasvu. meie komisjon aga on äh, Äh, pisut segaduses, me oleme küsinud valitsuse, äh, miks nad ei kirjutanud alla fiskaalkokkuleppele, kas see oli siseturu kaitseks, äh, finantsteenuste kaitseks Londonis Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti asukoha tõttu või finantstehingumaksu tõttu, aga ma võin teile selgelt välja öelda, proua juhataja, lordide koda võttis vastu otsuse, et pole vähimatki põhjust, miks me ei peaks fiskaalkokkulepet allkirjastama. ja ma palun teil mõista, et kogu lordide koja asjaomane komisjon oli sellega nõus, me oleme sellekohase raporti avaldanud, võtnud arvesse ka krediidiagentuuride küsimust, krediidiagentuurid on tekitanud palju segadust, kuid me oleme avaldanud ka raporti Euroopa Liidu finantsjärelevalve raamistiku kohta, kavatseme koostada raporti ka finantstehingu maksu kohta, millest oleme põhjalikult rääkinud ja kavatseme ka mitmeaastase finantsraamistiku kohta kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend oma raporti koostada. väga paljud nendest ettepanekutest aitavad meie siseturgu parandada, aitavad tõesti soodustada majanduskasvu ja neid raporteid te võite lugeda, kui te taotlete neid raporteid Lordide Koja esindajalt Euroopa Parlamendi juures, aitäh! Oh, suur aitäh ja nüüd härra Giorgetti Itaaliast. Grazie, president! suur tänu, proua esimees mina usun, et Itaalia tegelikult asus tegutsema juba enne fiskaalkokkuleppe sõlmimist, eriti mis puudutab meie põhiseadusreformi, sellepärast et äh, võlgade vähendamise kohustus kirjutati põhiseadusesse juba sisse, nii et äh, meil tuleb seda juba praegu täitma hakata nii, see muidugi tähendab, et kõik probleemid oleks lahendatud. selle nõude põhiseadusesse viimine tähendab selle, seda, et meil on nüüd tõsine kontroll eelarve, eelarve üle ja seda ei tee mitte ühenduse institutsioonid, vaid meie riiklikud organid. tulen ka selle juurde tagasi, mida ütles meie kolleeg Luksemburgist, pole päris selge, millised äh, asutused äh, hiljem siis tõesti peaksid olema vastutavad, kas äh, põhiseaduskohus või siis Euroopa kohus, tahaksin teada teie arvamust, millist rolli mängivad need erinevad organid ja milline organ peaks olema vastutavad. artiklid kaks ja kolm ütlevad, et tuleb hoolitseda selle eest, et on olemas eelarve üle järelevalve ja et kes pikkadest eesmärkidest peetakse kinni. aga kes kontrollib seda? meie põhiseadusreformi puhul pöördusime me ka sõltumatute, vabandust, nägime me ette ka sõltumatud organid, mis on parlamendi kontrolli all ja mis teostavad järelevalvet. lõpetuseks tahaksin rääkida veel ka kaasatusest minu kogemus Itaalia parlamendis on järgmine ja olen olnud pikka aega parlamendi liige, et me oleme alati toetanud Euroopa lepinguid, me oleme olnud ühel meelel, et neid tuleb ratifitseerida, kuid kahjuks riiklikes parlamentides ei tegeleta nende lepingutega sügavuti kui me räägime nendest küsimustest, siis on ainult paar kolleegi, kes teavad nagunii neid asju, aga tervet parlamenti pole kunagi kaasatud aruteludesse. ja ainus võimalus ka tõesti avalikkust informeerida nendest suurtest küsimustest ja äh, nende huvi nende küsimuste vastu tõstatada, on võimalik ainult siis, kui me referendumi korraldame. samal ajal aga Itaalia põhiseadus seda referendumit ette ei näe nii et ma arvan, et meil tuleb leida meetod, millega rahvast äh, otsuste võtmisse, otsuste vastuvõtmisse kaasata, sest muidu tekib oht, et äh, kodanikud näevad äh, ainult Euroopa Liitu ainult siis, kui sotsiaaltoetusi kärbitakse uh,. Um, suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Donahue Iirimaalt Äh, ma olen saanud veel kaks sõnasoovi pärast nimekirja ettelugemist äh, ning härra Donahjud äh, saavad sõna Liam Van Gogh Euroopa Parlamendist ning pärast teda härra Pinto Portugalist. härra Donahju, teil on nüüd sõna. suur aitäh, proua esimees, mul on kolm küsimust, mille ma tahaksin esitada raportööridele Euroopa Parlamendist. minu esimene küsimus on seotud Eh, probleemidega tegelemisega, mis on seotud eh, riigi rahandusega. ma esitaksin oma küsimuse sellisena ähm, eh, probleemid, mis erinevatel riikme, liikmesriikidel on, need tuleb nagunii korda teha, sõltumata sellest, kas meil on fiskaalkokkulepe või mitte ja mm, olukorras, kus riik peab kriisiga taime tulema, eh, eriti kui tegu on sellise väikese avatud majandusega nagu Iirimaa, siis eh, mina tahaksin olla olukorras, kus ma vabatahtlikult eh, jagan oma finantssuveräänsust Euroopa poliitiliste institutsioonidega, selle asemel, et jagada seda finantsturgudega. mulle näib, et tegemist on strateegilise valikuga, kuidas jagada oma suveräänsust see on ju meie valijate huvides samamoodi. teine küsimus on seotud kaubandusbilansi ja makromajanduslike tasakaalunihetega, mis taanduvad ka kuuesele õiguslikule paketile. minu arvates on väga oluline äh, tagada sama kontrollimäär nende küsimuste puhul, nagu me oleme taganud võla ja eelarve puudujäägi küsimuses, sellepärast et väga sageli äh, see fiskaalkriis, milles riigid on, on põhjustatud äh, tasakaaluniietest bilansis, tasakaaluniietest äh, nende endi majanduses ja äh, need ongi need võlakriisi põhjused, milles praegu riigid on, selle asemel, et need põhjusteks oleks otsused näiteks maja, maksundusküsimustes. ja kolmas küsimus puudutab keskpikki eesmärke ja lepingu lõiget kolm nimelt, kui riik on olukorras, kus ta riik, liigub oma keskpikkade eesmärkide suunas, ta eh, lepib kokku sammudes ja mm, instrumentides, mida tuleb rakendada, riik teeb kõik selle ära ning siis välise keskkonna tõttu eh, ei suuda ta ikkagi veel eelarve puudujäägi eh, sihtmäära täita, siis milline siis saab menetlus olema? minule näib, et paljud riigid suudavad oma võetud kohustusi täita, kuid nende äh, väliste mõjutuste tõttu, mis tulenevad teistest majandustest, on äh, riikide olukord väga keeruline, kui nad tahavad äh, neid eelarve puudujäägi eesmärke täita, mille nad on endale kohustuseks võtnud. ma tahaksin teada, kuidas see kõik toimuma saab, aitäh. suur aitäh, Liam, palun, teil on sõna. Merci, madame la présidente. suur tänu, lugupeetud juhataja väga paljud Briti kolleegid on siin sõna võtnud Nad ju teavad, et kui on mingisugune äh, kuldne reegel üldse majandusajaloos, mis on oluline, siis äh, Briti kuldne reegel, mis äh, kestis kuni kahe tuhande neljanda aastani ja mis riigieelarve puudujäägi arvutused lõi lahku investeeringutest ja Tony Blairi ajal oli tegelikult ju riigieelarve bilanss ju hea, sellepärast et investeeriti äh, riigi infrastruktuuri, äh, pöörati tähelepanu haridusele, rahvatervisele, keskpank äh, osales riigi võlaprotsessis ja Ühendkuningriik muutus ühe, Ühendkuningriik, kes ei olnud euroala liige, sai oma konkurentsi alal hoida. ma mõistan oma Briti sõp-, sõpru, kes äh, on Euroopa Liidu äh, suhtes skeptilised, kus keskpank ei saa sellisel äh, määral osaleda võlaprotsessis ja meie jaoks on kuldne reegel liigselt piirav ja on naiivne arvata, et Mercosi piirav kuldne reegel äh, aitab meil üheaegselt äh, nii äh, defitsiiti vähendada, majandusele hoogu sisse puhuda ja töökohti luua. ja selle fiskaalse kokkuleppega kõik probleemid saavad lahendatud. see eelarve konsolideerimise poliitika on Euroopas kehtinud juba kümme aastat, äh, seda on öelnud ka tegelikult äh, ka proua Peres, me oleme oma kulusid kontrolli all hoidnud juba kümme aastat, kahe tuhande üheksandal aastal jällegi probleem, äh, ja tegelikult kontrolli all hoiti kahe tuhande üheksandal aastal ju kõiki kulutusi kõikides riikides ja meie siis hakkame tuleviku põlvkondade tulusid kärpima just mis puudutab seda struktuurilist puudujääki, millest räägitakse Mercosi äh, fiskaalkokkuleppes, see struktuuriline defitsiit äh, on majandusteadlaste üheks lemmikteemaks, sellest räägitakse palju. see äh, võtab arvesse majanduse potentsiaalset kasvu määra ja pikaajaline kasvumäär majanduses, äh, kui äh, tootmiskulud jäävad samaks, jääb põhimõtteliselt samaks või ei saa üldsegi liikuda ja kui äh, meil on riigieelarve puudujääk pisut suurem, kolm protsenti eelarvest, siis äh, selline äh, majanduskasvu määra mõiste ei ole heaks aluseks. ja kui defitsiit kriisi ajal arenes, kui äh, tootmiskulud äh, ei muutunud, siis sellepärast, et äh, tegelikult seesama, äh, sama kasvumäär on seotud äh, sellesama defitsiidiga ja ostujõuga. ja oma mängu mängivad ka investeeringud. Merkel ja Sarkozy olud, otsustasid aga konsolideerimise, eelarve konsolideerimise poliitika muuta lihtsalt omaette kohustuslikuks institutsiooniks struktuurilise defitsiidi mõiste ja poliitika on väga habras poliitika ja väga kaheldava väärtusega. meie peaksime, me peame Mercosi kokkuleppe üle vaatama, kui me tahame, et Euroopa solidaarsuse mehhanism toimiks ka praktikas ja võimaldaks liikmesriikidel majanduskasvule hoogu sisse tõugata. aitäh! and now... suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Pinto Portugalist. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma tahaksin kõigepealt öelda, et võttes arvesse eelarve puudujäägi ja võla äh, Äh, eeskirjad äh, siis kahe tuhande kümnenda aasta äh, eelarvepuudujäägi seaduses, mis minu koduriigis on nüüd juba üle vaadatud ja seda on raadamaks muutud, on paika pandud põhimõtted, mis vastavad nendele, mis on ära toodud ka fiskaalkokkuleppes me arutame praegu selle üle, kas oleks võimalik vastavad sätted ka põhiseadusesse viia äh, või äh, saada enamus selleks, et eelarveseadusandlust vastavalt muuta. Äh, lühiajaliselt äh, ma mõistan, et minu riik järgib kohaldusprogrammi, mida ta on täitnud väga täpselt ja ähm, enamik on nõus, et seda tuleb ka teha, kaheksakümmend protsenti on selle poolt, et seda tuleb teha. aga Äh, majandussuundumused, eriti just rahvusvahelises kontekstis, on äh, äh, toonud kaasa selle, et majandusolukord on kehvem kui ajal, mil me vastastikuse mõistmise memorandumile alla kirjutasime. majanduslangus on süvenenud ja ma tahaksin rõhutada, et fiskaalkokkuleppe rakendamise valdkonnas äh, nüüd hüpoteetiliselt rääkides, tuleks rõhutada just põhjusi. näiteks kui me räägime majanduskonteksti halvenemisest, Eh, siis see eh, näiteks muudab eh, kaupade impordi võimatuks, siis see halvem majandusolukord on midagi, mida tuleb kindlasti sammude võtmisel meeles pidada. ma leian, et lepe tugevdab ühte poolt, nimelt eelarvedistsipliini, kõik kõik ei olnud sellega nõus, kõik ei tulnud meiega ühte paati, aga põhimõtteliselt on siiski küsimus, millega tuleb tegeleda eelarvetsükli äh, mm, lõpus on meil äh, põhimõtteliselt nii-öelda liikuv äh, märklaud. siin on üks element, mida tuleb kaaluda me peame tegema tööd suurema solidaarsuse nimel, võib-olla komisjon äh, Eh, peaks seda teemat täpsemalt analüüsima. aga teine eh, pool võõrandist eh, puudub paraku minu arvates kõige selle taustal. see lepe räägib selgesõnaliselt sellest, et tuleb toetada majandusreforme ja eelarve puudujääki tuleb Euroopa Liidus vähendada. ja ma arvan, et me peame tõukefondid ka siia arutellu tooma Äh, kui me ei võta tarvitusele majanduskasvu soodustavaid meetmeid, äh, siis äh, see lepe ei too kaasa positiivseid tulemusi. aitäh! suur aitäh! mul on veel üks sõnasoov, Olli Schmidt, Olli Schmidt Euroopa Parlamendist on sõna soovinud, palun, sul on sõna suur aitäh, proua esimees, mina olen Rootsi liberaal ning eh, nagu te teate, siis Rootsi Eurotsooni ei kuulu. ma tahaksin rõhutada seda, et väga oluline on see, et me kõik koos neid asju arutaksime sest need ohtlikud asjad, mis Euroopas praegu toimuvad, eh, toovad kaasa selle, et Euroopa jaotatakse erinevatesse kategooriatesse ja see on väga ohtlik minu arvates. me ei tohi seda taaskord teha, ajalugu on näidanud, et see eh, võib kaasa tuua dramaatilise tuleviku Euroopa jaoks ja ma arvan, et sellised kohtumised nagu täna siin on väga head Äh, nad äh, on paremaks muutunud, esimesed võib-olla ei olnud äh, nii otsustava tähtsusega, aga nüüd meil toimuvad arutelud ja ma tahaksin öelda, et ma olin siin ka eile, kuulasin arutelu ja ma arvasin, et ma ka täna ainult kuulan, aga tegemist oli aruteluga, eh, mis peaks eh, kehtima eh, ainult Eurotsooni kohta, vähemalt nii arvati, aga mina ei arva nii, see peab kehtima kõikide liikmesriikide kohta, sellepärast et me oleme vastastikuses sõltuvuses. riiklike parlamentide ja erinevate riikide kodanike otsuseid tuleb austada, aga samal ajal me peame võtma arvesse ka seda, et kolmes riigis on toimunud referendumis Ühendkuning-, Ühendkuningriigis, äh, Taanis ja minu koduriigis. Äh, Taani ja Ühendkuningriik, neil on erandid, minu riigil ei ole äh, ja me peame tagama selle, et me saaksime rääkida erinevatest küsimustest ilma et me vihjaksime sellele, et keegi ei peaks siin olema, me kõik kuulume siia, me kõik peame siin olema, aitäh. suur aitäh Äh, rohkem sõnasoove ma saanud ei ole. Äh, parlamendi raportööridele on esitatud päris mitmeid küsimusi ja nüüd on piisavalt aega, et nad saaksid vastata. Äh, annan kõigepealt sõna vastupidi järjekorras kui arutelu alguses, ehk siis kõigepealt saab sõna Helmer, palun. suur tänu, proua esimees. lubage mul teha mõned lühikesed märkused. esiteks, mul on hea meel et kakskümmend viis liikmesriiki on valmis sellele lepingule alla kirjutama ja nii on meil võimalik vältida Euroopa Liidu killustamine, me jääme ühtseks, lihtsalt kaks riiki on nii-öelda ülemineku korras ennast äh, välja tõrjunud. me peaksime tähelepanu pöörama sellele, et Euroopa Liit poliitiliselt ei killustuks euroala riikide ja mitte euroala riikide vahel me teame jällegi, et on kaks erandit, äh, Ühendkuningriik ja Taani, mis äh, on, mis, millel ei ole õiguslikult kohustust euro, eurot üle võtta. me peame ühtsuse säilitama Euroopa Liidus, ma olen sellega nõus ja meil on vaja leida paremaid võimalusi koostööks Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel. on täiesti selge, vastavalt Lissaboni lepingule ja riikide põhiseadustele, et riiklike parlamentide, milline on riiklike parlamentide roll ja milline on Euroopa Parlamendi roll. kuid selleks, et nende ülesannetega hakkama saada, on hea, kui me omavahel räägime ja saaksime aru üksteise murepunktidest ja et meil oleks võimalik siis ka tegelikult üksteist nii-öelda kontrollida oma tegevuses olen nõus ka Silvi Kulaariga ja vastan tegelikult osaliselt ka proua Pereši küsimusele. me oleme praegu sellises olukorras, kus me peame mõtlema, et kas me peame reeglitest kinni ja sellega suurendame nende reeglite usaldusväärsust või laseme me turgudel otsustada meie riikide tuleviku üle. ja tõesti, sellises olukorras on, olen mina pigem reeglite poolt, ka fiskaalkokkuleppe poolt. ja Bill Ühendkuningriik sai euro puhul selge erandi. Ühendkuningriik võib fiskaalkokkuleppega üheneda ja niimoodi olla osa lepingust ilma, et see kuidagi mõjutaks Ühendkuningriiki, sest teil on ju ilmselge täielik erand. ja kui nüüd kakskümmend viis liikmesriiki räägivad konkurentsivõimest, siis ei ole võimalik seda muuta. sellega peab Ühendkuningriik lihtsalt leppima, et teatud äh, töökodades te olete välja jäetud, aga see oli teie otsas. reaalsus on selline. jah, otse loomulikult võivad riigid vastavalt rahvusvahelis-, vabandust, jah, vastava, vastavalt rahvusvahelisele õigusele öö, äh, lepinguid sõlmida seda ei ole keegi kunagi muutnud ja kõik on vabatahtlikud lepingu poole, et see ei ole ka vastuolus demokraatiaga, kui lepingupartnerid panevad paika reeglid. lepingupartnerid otsustavad nende reeglite üle ja liikmesriikide parlamendid ratifitseerivad need reeglid, nii et ma ei näe siin mitte mingit äh, rünnakut riiklikule, riiklikele demokraatiatele. sellepärast, et tegemist on vabatahtliku demokraatliku otsusega tahaksin veel kord viidata ühele asjale. isegi kui sõnad nii kiusatuslikult, sinu sõnad nii kiusatuslikult kõlasid. jah, proua Merkel tahab riske vähendada, sest ta on võtnud endale riske äh, tagatiste näol ähm, mida antakse teistele riikidele, seda teevad ka teised riigid. me oleme solidaarsed, need seitseteist riiki on solidaarsed. ja teised tulevad ka juurde see, kes pole solidaarne, ei saa teisele ette heita, et ta soovib riske vähendada solidaarsuse näitamisel. see, kes üleüldse solidaarne pole, ei võta ka mitte mingeid riske, isegi kui see majanduslikus mõttes on vale, sellepärast et kui euro kokku kukub, siis Ühendkuningriigil inflatsiooni, tööpuuduse ja pankade olukorra pärast tekivad kordi äh, hullemad raskused kui euroala riikidel. kõik statistilised andmed räägivad seda keelt. ja sealt, ja seda tõde, selle tõe eest ei tohiks Ühendkuningriik ka ise oma silmi kinni pigistada sellise olukorra vältimiseks töötatigi välja leping, kuigi Ühendkuningriik ei saa ja ei taha selles osaleda. me töötasime välja reeglid ühenduse õigustiku kaudu, sest Lissaboni lepingu kaudu polnud see võimalik ja nüüd on meil võimalik ka Euroopa Parlament kaasata nendesse läbirääkimistesse tänu aluslepingutele. nii et ma arvan, et praegusel hetkel need kakskümmend viis riiki on olnud heldekäelised, mitte aga Ühendkuningriik aga nagu öeldud, me teeme seda kõike selleks, et tagada Euroopa Liidu ühtsus, me ei taha killustatust. sellega on minu arvates äh, kokkuleppe küsimused ka vastatud. karistused on ette nähtud äh, vastavalt majandusjuhtimise kokkuleppele kasvu- ja stabiilsuspaketile. on ainult ette nähtud veel ümberpööratud äh, häälteenamuse võimalus ja Euroopa Kohtu otsused see on jällegi vabatahtlik kokkulepe riikide vahel. sellepärast, nagu öeldud, on tegemist äh, vabatahtlike reeglitega ja ka šotlased täidavad Londonist tulnud äh, otsuseid ja seepärast liikmesriigid täidavad neid ühiseid otsuseid, mis on ühenduse tasandil vastu võetud siis need, need küsimused, mis tõstatati reeglite kohta, on täiesti selge, et kriisist on võimalik välja tulla ainult majanduskasvu kaudu, suurema majanduskasvu kaudu. kuid selleks, et jääda usaldusväärseks, on meil vaja kinni pidada reeglitest, mida me viimastel aastakümnetel teinud pole ja sellepärast on see võlakoorem niimoodi kasvanud, me oleme sattunud äh, sõltuvusse rahvusvahelistest turgudest, turgudest, mis on julmad. kõikide riikide SKT on sada seitsekümmend viis äh, biljonit eurot, turgudel aga ilma mingisuguse reaalse kokkupuuteta on viissada miljonit eurot ja ma arvan, et see on tõesti probleem, meil on vaja reegleid finantsturgudele selleks, et need viissada miljonit eurot ei õõnestaks liikmesriike. ja seepärast on ka tähtis, et me ei kuulanud Ühendkuningriigi häält mitte töötada välja reegleid äh, finantsturgude jaoks, sest finantsturud on praeguses kriisis süüdi. ja seepärast ei tuleks äh, neid asju näha ühepoolselt, me ei räägi siin mitte ainult kärpemeetmetest. Kreeka puhul me nägime, et pooled otsustest puudutasid struktuuri muutmist, tootlikkuse tõstmist, tegemist ei olnud kärpemeetmetega. struktuuri ähm, muudatustega on võimalik konkurentsivõimet parandada ilma seda tegemata on meil tegemist täiesti põhjatu auguga, tegemist on tõesti väga suure ülesandega ja siin on erinevad valdkonnad omavahel segatud, siin, sest keegi ei ütle ju, et äh, Euroopa Keskpank tegeleb ainult äh, hinnastabiilsusega. ei, Euroopa Keskpangal on ka teisi ülesandeid kui me räägime siin viiesajast miljonist eurost ja üheprotsendilisest määrast, siis sellega on meie tulevik tagatud, siin me ei räägi mitte ainult hinnastabiilsusest. Euroopa Keskpangal oli võimalik see otsus vastu võtta ilma, et minu koduriigis oleks mingeid suuri appikarjeid tekkinud ja samas ajal minu koduriik on ju see, mis kogu aeg panustab stabiilsusele ja nüüd oleme me hakanud asju ka teiselt poolt lahendama, nimelt eelarvedistsipliini küsimus. ei ole mõtet alati lihtsalt taustsüsteemist ühte küsimust välja kiskuda ja selle üle arutada, ei, me peame kõike vaatama, peame vaatama majanduskasvu, eh, struktuuri ja Euroopa Keskpanka, me peame seda kõike eh, arvestama ja vastupidiselt Ühendkuningriigis ja USA-s üritatakse ainult raha trükkimise kaudu probleemi lahendada. kui meie seda teeks, siis kolme aasta pärast oleksime me veelgi suuremas äh, hädas, sellepärast et meil ei ole võimalik siis äh, erinevaid äh, pooli, nagu näiteks eelarvedistsipliin, majanduskasv ja struktuurireformid äh, äh, kooskõlastatult läbi viia. nii et äh, meil on tõesti vaja midagi ära teha ja ma ei hakka siin neid erinevaid suuri klassivahesid uuesti välja tooma. me oleme tõesti praegu Euroopa Liidus tegemas dramaatilisi muudatusi, kui ma vaatan Hiinat, BRICS-i riike, eh, seda, mida USA teeb seal Vaikse ookeani vabakaubandustsooniga, meil lihtsalt saavad maavarad otsa, me peame kokku hoidma, peame kokku hoidma ka konkurentsivõime nimel selleks, et äh, kui me seda ei tee, siis me lihtsalt poliitiliselt ja majanduslikult lihtsalt kaome maailmakaardilt. ja seepärast tasub võidelda, tasub võidelda oma kodanike nimel, meil tuleb kodanikele tõtt öelda ja mitte korrata neid muinasjutte, mida seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel korrutati, sellepärast et äh, muidu lihtsalt lähevad need asjad allakäiguteed ja populism haarab võimu Roberto, palun. suur aitäh. ma püüan vastata mõningatele küsimustele, mis esitati. kõigepealt Bill Cash ja teised. Eh, teil on kõhklusi legaalsuse küsimuses. tegelikkuses oleksin ma tahtnud, et te oleksite mulle andnud konkreetseid näiteid. Eh, kahtlus legaalsuses on väga üldine arvamus. ma tahaksin korrata seda, mida ma oma esimeses sõnavõtus püüdsin öelda. mis puudutab äh, kuldse reegli äh, põhiseaduslikkust, äh, siis see ei ole kohustuslik. siin öeldakse, see tuleb eelistatult viia sisse põhiseadusesse. tõsi on see, et mõnedes riikides nõuab see rahvahääletuse läbiviimist. teiseks, Euroopa Liidu institutsioonide roll kuna lepe oma lõppversioonis eh, peegeldab Euroopa Liidu õigusaktides toodud nõudeid, eh, siis eh, see ei anna Euroopa Liidu institutsioonidele uusi ülesandeid või ülesandeid, mis läheksid vastuollu olemasolevate ülesannetega, võttes arvesse, et institutsioonid, nagu näiteks komisjon, peab juba panema paika keskpikad eesmärgid ning peab tegelema struktuurse defitsiidi küsimusega Äh, siis äh, struktuurne defitsiit on määratud ära selle äh, läbi, kuidas ja kes seda defineerib äh,. komisjon on selle eest vastutav Euroopa Liidu õigusaktide põhjal, ehk siis see tähendab seda, et komisjon ei saa uusi või erinevaid ülesandeid võrreldes äh, nende ülesannetega, mis komisjonis juba on. ja lisaks sellele äh, see lepe Äh, on tänu Euroopa Parlamendi ja komisjoni kaasatusele öelnud nüüd seda, et äh, see tuleb ellu rakendada Euroopa Liidu tasandil vastavalt äh, Euroopa Liidu õigusaktides olevatele meetmetele. ehk siis kui liik-, mis, kui institutsioonidele äh, tahetakse anda uusi äh, ülesandeid, siis need peavad olema vastavuses olemasolevate õigusaktidega äh, ehk siis äh, selle leppe rakendamise ebaseaduslikkus ei ole argument. Äh, praegusel hetkel see lepe peegeldab olemasolevaid õigusakte Euroopa tasandil. see puudutab ka Eurotsooni äh, kohta käivaid sätteid, artikkel sada kolmkümmend kuus ütleb, et on võimalik tulla välja konkreetsete sätetega Eurotsooni jaoks ehk siis see mõte, mis on siin Äh, tõusetunud ja mis on seotud äh, õigusliku äh, küljega, ei ole põhjendatud. aga on veel üks delikaatsem küsimus, mis on seotud artikliga kaheksa ehk siis kohtu roll mul on ka kõhklusi, aga Euroopa Kohus peab otsustama seda, kas ta kohaldab artikkel kaheksa lõiget kaks või ta leiab, et äh, võib kasutada ähm, Euroopa toimimise, Euroopa Liidu toimimise leppe artiklis kakssada kuuskümmend olevat õiguslikku alust ja Mm, praegusel hetkel eh, me peame ütlema, et kohus peab otsustama, kas seda artiklit rakendatakse või mitte, me peame ootama ja vaatama, mis eh, reaalsuses toimuma hakkab ja nüüd eh, karistuste rakendamine, leppes on meil kolm erinevat mehhanismi, trahvide ja karistuste määramiseks ja nende suuruse hindamiseks, üks on neist ära toodud artiklis kaheksa, siin mainitakse Euroopa Kohust ja siin viidatakse artikli kolm lõige kaks eh, eiramisele ja sellega seonduvatele eh, karistut-, karistustele. ja mm, kui me räägime teisesest eh, seadusandlusest, siis praegusel hetkel töötatakse korrektuurimehhanismi kallal. artikkel kaheksa annab kohtule äh, teatud rolli ja see tuleneb äh, Euroopa Liidu toimimise leppe artiklist kakssada seitsekümmend kolm. ühesõnaga, äh, seda kõike ähm, ähm, peab äh, veel täpsemalt analüüsima, siin tulevad mängu ka liikmesriikide kontrolliasutused, äh, igal liikmesriigil on kohustus oma äh, riigis kontrollida seaduste ellurakendamist ja lisaks on siin veel üks trahvide ja karistuste tase, mis võib olla seotud kuues õigusloome paketi rakendamisega selle paketi rakendamine kuulub ka riikliku kontrolli alla ja kui eh, kuuese paketi reeglitele ei vastata, siis eh, võib rakendada ühenduse õigusaktidest tulenevaid sanktsioone aga see kõik on juba tegelikult ka olemas olnud, eh, see ei ole mingi uus areng, kuuene õiguspakett on juba jõus, seal on ära toodud sanktsioonid, niisiis see finan-, fiska-, fiskaal kokkulepe ei lisa siinkohal midagi uut, kõik on juba tegelikult olemas Eh, need trahvid ja karistused on juba ühenduse õigusaktidesse ära toodud, aga igatahes praegune struktuur on meil kolmetasandiline. Mm, kui me räägime kontrolli ja karistusmehhanismidest ja nüüd eh, küsimus, mis puudutas sõltumatuid asutusi vastavalt artiklile kolm, eh, määrab komisjon ära põhimõtted ja liikmesriigid peavad äh, siis eh, mm, defineerima ja määratlema ära need sõltumatud asutused, eh, mis liikmesriigi tasandil eh, kontrolli läbi viivad. see kõik tugevdab suuresti eelarvedistsipliini tagamist. ma leian, et see on väga oluline selleks, et ühisvaluutat hallata, aga samas ainult sellest ka ei piisa ja see ei ole ka peamine vahend, ma olen nõus teiste kolleegidega, kes on öelnud, et meil on veel probleeme, väga suuri probleeme. ühte mainis ka Portugali kolleeg, nimelt makromajandusliku tasakaalu nihked, tegemist on suure probleemiga. siinkohal on meil probleeme, sellepärast et kui komisjoni raportis meile öeldakse, kui me räägime ähm, eelarve puudujäägiga riikides, siis äh, siin on neljaprotsendiline parameeter äh, ja kui me räägime äh, ülejäägiga riikidest, siis on kuueprotsendine ähm, parameeter. Saksamaal on viie koma üheksa protsendine ülejääk. igatahes tööd on veel palju vaja teha, kui me räägime Äh, Ferreira määruse korrektsest rakendamisest äh, makromajanduslike tasakaalunihete parandamise valdkonnas. kui me äh, seda tööd ära ei tee, siis Eurotsooni ja Euroopa Liidu kriisi ei ole võimalik lahendada, me peame tegelema makromajanduslike tasakaalunihetega ja nüüd on meil rangem eelarvedistsipliin riiklikul tasandil, aga meil on lisaks vaja ka vahendeid ja instrumente selleks, et tagada tööhõive ja investeerimispoliitika toimimine Äh, meil on arutusel olnud projektivõlakirjad, äh, Euroopa Liidu omavahendid, äh, finantstehingumaks, tegemist on elementidega, mis on ääretult olulise tähtsusega, sest kui me neid ei analüüsi, neid arvesse ei võta, siis meie struktuur ei püsi mina arvan, et riikide parlamentidel on siinkohal mängida väga oluline roll ja oma seisukohast tahaksin öelda, et äh, parlamendid äh, saavad äh, mõjutada valitsusi enne, kui nad siia Euroopa tasandile kokku tulevad, seetõttu on riikide parlamentide roll ääretult oluline. kas see meeldib teile või mitte, valitsused muutuvad järjest enam Euroopa Liidu nii-öelda ülemkoja liikmeks Äh, kui me räägime äh, liikmesriikide valitsuste tegevuse mõjutamisest selles ülemkojas, siis äh, liikmesriikide parlamentidel on siin väga suur roll mängida. parlamendid peavad seda tööd tegema, seda võimalust tuleb ära kasutada Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheline dialoog äh, on ka väga oluline, samas tuleb austada erinevate institutsioonide pädevusi, see on muidugi teine küsimus ja seda me siinkohal ei hakka arutama, suur aitäh tähelepanu eest uh,! Thank you very much, I, I think suur tänu! ja kui ma õigesti mäletan, siis on kaks äh, teemat, mille millele pole veel vastatud, äh, härra Donahue küsimused makromajanduslike tasakaalunihete kohtu, kohta. sellest rääkisime ka majandusjuhtimise paketi puhul, äh, rääkisime vajadusest järelevalvet tugevdada ja parlament püüdis asju teataval määral mõjutada majandusjuhtimise paketi puhul, kuid äh, peab tunnistama, et äh, meil ei õnnestunud seda paketti päris sümmeetriliselt koostada lõplikult, äh, isegi võrdlustabelite ja näitajate osas. ja järelevalvet on nüüd nendes küsimustes rakendatud, kuid aja jooksul loodetavasti me kõrvaldame ka teie viidatud probleemid. ja teine küsimus, mis puudutab välismõjusid, kui ma ei eksi, siis küsimus oli, et mis juhtub keskpikkade eelarveraamistikega välismõjude küsimustes? jah, tegemist on tähtsa küsimusega, äärmiselt huvitava küsimusega ja see näitab, kui oluline on, et meie parlament, komisjon, liikmesriigid suudame artikli kolm viia kooskõlla olemasoleva Euroopa Liidu õigusraamistikuga. artikkel kolm iseäranis, aga ka artikkel neli, sellepärast et äh, meil on kui meil on rangemad meetmed, siis Euroopa tasandil on meil võimalik juba äh, arvesse võtta riikide põhistes soovitustes äh, ja muudes kontekstides äh, erinevaid asjaolusid, muuhulgas ka riikide kriisiolukorras omavahelisest, vahelise sõltuvuse asjaolu aga küsimus seisneb pigem selles, kuidas komisjon seda teeb, kas nad teevad seda nagu kord ja kohus või teevad seda kehva, kehvasti. aga äh, järelevalve rolli jagunemine Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel äh, peab olema äh, nii nagu kombeks komisjon peab hindama, millised määral neid välismõjusid arvesse võetakse ja minu meelest on neid arvesse võetud. kuid on võimalik, sest äh, struktuuriline puudujääk ei ole see kolm protsenti, äh, mis äh, lepingus kirjas on, mis on lihtne, lihtsalt arv, vaid tegemist on nähtusega, mida mõjutavad erinevad tegurid ning ma arvan, et välismõjusid on võimalik arvesse võtta, aga loomulikult oluline on seejuures, kuidas komisjon seda praktikas teeb. ja siin äh, tuleb jällegi mängu äh, parlamentide, tulevad jälle mängu parlamendid, nii liikmesriikide parlamendid kui Euroopa parlamendid, äh, seda sellepärast, et meil on uus Euroopa Liidu õigusakt, mille, mis toob uue tähtsa rolli meile, me loeme iga päev ajalehtedes, kuidas Belgia pidi äh, viima sisse korrektsioone siin-seal ja tegelikult kõikide riikide puhul ei ole olulisemad, kõige olulisemad mitte arvud, vaid just nimelt äh, sisu ja, ja kaalutlused ja see, see, nii see peabki olema Euroopa majandusjuhtimise protsessis. ma arvan, et äh, lähitulevikus on meil palju paranemisruumi, oleme sellel teel juba ka, ka liikunud, aitäh. suur tänu, Sharon, mis puudutab äh, maja, makromajanduslikku äh, tasakaalunihted, millele viitas Portugali kolleeg tegemist on uue menetluse, revolutsioonilise menetluse algusega võrreldes stabiilsuspakti meeleoluga. alguses euroalal oli ainult kaks reeglit, riigieelarve juhtimine, defitsiit ja nüüd on selgunud, et Äh, kui me rääkisime äh, võlgadest äh, ja, ja võlakriisist, siis selgus, et, et komisjoni jaoks et kõige olulisem on see, kuidas komisjon seda ellu viia, viib meie makromajanduslik poliitika on muutumas ühiseks ja loomulikult välismõjud mängivad siin oma rolli ja siiamaani me ei ole piisavalt arvesse võtnud. mis puudutab välismõjusid, siis meenutaksin seda, mida ütles Soome kolleeg eile eurovõlakirjade stabiilsusvõlakirjade kohta, mina olin raportöör selles küsimuses Euroopa Parlamendis ja samuti kuus paketi valla küsimuses olin ma raportöör ja rääkisime sellest samast küsimusest, võtsime need kaasa oma raportitesse ja me püüame nüüd leida vahendeid raamistikes, mis on ennekõike Euroopa tasandi raamistik, meil on vaja äh, midagi sarnast Euroopas, nagu meil on, nagu on Ameerikas ja meil on vaja meetmeid, mis on äh, rahvusvahelised, äh, meil ei ole loomulikult selliseid meetmeid, mis tekitaksid moraalset ohtu äh, ja me ei, meil ei ole vaja ülemäärast kasutamist nõudvaid vahendeid, kuid me peame ka välisdimensiooni Äh, rakendama selleks, et euroala majandust parimal võimalikul moel juhtida, aitäh! Um, I, I know, Mr Cash, you, you wanted to uh, ma tean, härra Cash, et soovisite, äh, et me äh, et te saaksite öelda, et selle kohta on üks dokument, dokument, millele te viitasite algselt ja et see dokument on kättesaadav äh, alamkoja, Briti alamkoja järelevalvekomisjoni kodulehel, kes soovivad äh, selle dokumendiga tutvuda, võivad siis seda teha. tegemist ei ole Ühendkuningriiki puudutava dokumendiga, tegemist on Euroopa õigust puudutava dokumendiga juhataja ütleb, et jah, tegemist on väga huvitava dokumendiga, mis käsitleb Euroopa õigust, mitte Ühendkuningriigi õigust. suur tänu kõigile, kes on, kes sõna soovisid ja said. jätkame järgmise vooruga kell üksteist ehk siis nüüd paar minutit puhkepausi, võite teha mida iganes soovite, kuid ärge liiga kaugele minge, muidu jääme ajakavast maha, aitäh! kallid kolleegid, teen ettepaneku, et asume kõik jällegi kohtadele äh, pärast meie väikest äh, vaheaega meie töös äh, ja nüüd alustame viimast vooru meie mõttevahetuses. meil toimub ECOFIN-i eesistujariigi esindajaga proua Margrethe Vestejärga. tervitan teid siin meie seas väga tähtsal hetkel meie mõttevahetustes. praegu viime läbi ka läbirääkimisi äh, ECOFIN-iga, kes uurib laiendatud euroala pakti ja, äh, ja valmistab ette kevadist äh, ülemkogu ja meie ees on ka kaks volinikku, Olli Rehni, komisjon, kes on komisjoni asepresident ja vastutab majandusküsimuste, rahaküsimuste ja euro eest ja siis kohal on ka härra volinik Lasno Andor, kes vastutab tööhõive sotsiaalse küsimuste ja kaasamise eest. tere tulemast! ja teie ees on suurema osa Euroopa liikmesriik, riikide parlamentide esindajad, äh, ma arvan, et äh, kohal on siin kahekümne kolme või kahekümne nelja või kahekümne viie liikmesriigi esindajad äh, ja siin on ka kolme Euroopa Parlamendi komisjoni liikmed, oleme vahetanud mõtteid majanduskasvu analüüsi üle, aga mitte ainult selle üle, vaid ka fiskaalkokkuleppe üle juba kaks päeva ja enne kui ma teile sõna annan, siis annan sõna oma kolleegidele ning et rääkida paari sõnaga meie töögruppide tööst. kõigepealt saab sõna Alain Lamassoure kes on eelarvekomisjoni esimees ja palun, teil on sõna maksimaalselt viieks minutiks. Pardon, merci madame la présidente. suur tänu, proua juhataja lugupeetud volinikud, lugupeetud eesistuja, kallid kolleegid. kui nüüd lühidalt rääkida, siis võib öelda, et need kaks päeva, mis ei ole veel päris möödas, et nende järeldusena võib ennekõike öelda, et me peame mitte ainult uuendama kor-, miks mitte ainult kordama äh, sellist mõttevahetusi, vaid muutma selle mõttevahetuse äh, ka oma korrapäraseks institutsiooniks, äh, me võime rakendada uue lepingu artiklit kolmteist nende liik-, liikmesriikide puhul, kes on lepingu osalised, või siis võiksime selle viia sisse Euroopa poolaasta raamistikku kõik liikmesriigid, kõiki liikmesriikide parlamendid peavad langetama otsuseid oma majanduspoliitika ja eelarvepoliitika üle, võttes arvesse Euroopa mõõdet. ja seetõttu on ka selline mõttevahetus möödapääsmatu me peame rääkima äh, kõikide liikmesriikide olukorrast, äh, ülesannetest, äh, panusest Euroopa poliitika raamistikus. meie Euroopa poliitika eesmärgid ühised peaksid olema tuttavad kõikide jaoks ähm, pärast selliseid mõttevahetusi. ja siis veel üks järeldus, mida tahaksin teha väga paljud teie hulgast eile pärastlõunal ja ka õhtusöögi ajal toonitasid, et äh, meie koostöös äh, on äh, raskusi, sellepärast et meie lähtealused on erinevad. seda üldiselt majandussätest, prognooside küsimustes komisjon Äh, esitab meile erinevaid prognoose, majanduskasvu analüüse, nii edasi, aga samuti ka meie riigieelarve äh, küsimustes ja praegusel hetkel ei ole meil olnud, äh, ei ole meil õnnestunud meie liikmesriikide eelarveid kooskõlatada ja kahekümne kaheksas eelarve Euroopas on veel ka Euroopa pere ühine eelarve, nii et neid eelarveid on lihtsalt nii palju. on selge, mida meil vaja on ja kui me suudame kooskõlastusega tegeleda, siis äh, sellest on kasu meie majanduskasvu ja konkurentsivõime strateegiale Euroopa poolaasta raames ja Euroopa Ülemkogu otsustab äh, selle strateegia õigusloome sisu üle ning äh, ka kõikide liikmesriikide ja Euroopa Liidu rolli üle selle strateegia elluviimisel. see võimaldaks meil igal aastal kontrollida seda, mida me kõik äh, eraldi võetuna teeme Euroopa jaoks ja mida me teeme selleks, et riigieelarve puudujääki vähendada, võlakoormat vähendada, me suudame saavutada sellest ülevaate, suudame saavutada ülevaate sellest, mida kõik meist teevad konkurentsivõime suurendamiseks, innovatsiooni parandamiseks, tulevikuinvesteeringute valdkonnas ning taastuvenergia, uue tehnoloogia, Euroopa võrgustike osas. praegu me ei oska seda kuidagi kvantiteetselt äh, määratleda ning äh, ma arvan, et kui me seda tulevikus suudame, suudame Euroopat paremini juhtida ja ka parlamentaarne kontroll teostub tulevikus paremini. aitäh! suur tänu ja nüüd annan sõna kolleeg Sharon Bowlesile, kes vastutab, vastutas esimese töögrupi esimese ümarlaua arutelu juhtimise eest äh, ja see arutelu keskendus fiskaalkokkuleppele, mille teksti äh, me praegu Euroopa Parlamendis käsitleme. palun ka teie saate sõna viieks minutiks. okei okay,, thank you! suur aitäh! eile oli meil väga viljakas arutelu eh, fiskaaldistsipliini ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse küsimuses. me mõistsime, et ääretult oluline on tagada demokraatlik foorum Euroopa Liidu tasandil selleks, et olla kaasatud olulistesse aruteludesse nendes küsimustes eh, tõusetusid erinevad olulised äh, teemad, paljud kolleegid mainisid seda, et vaja on äh, majanduskasvu soodustavat äh, fiskaalkonsolideerimist selleks, et tagada usaldus taas ja mõned riiklike parlamentide kolleegid tõid näiteid ka selle kohta, kuidas see on nende koduriikides saavutatud. kaks Euroopa Parlamendi raport raportööri eh, kahese õiguspakti osas eh, jagasid oma seisukohti eh, ja rääkisid poliitilistest ja tehnilistest küsimustest, nagu näiteks tee null koma viie protsendilise struktuurse defitsiidini. ma arvan, et selle arutelu käigus ja tegelikult viimase pooleteist päeva jooksul üldiselt on saanud selgeks, et on kaks alternatiivset seisukohta, mis domineerivad Ähm, ja äh, võib-olla ähm, saab äh, paralleelselt mõlemat põhimõtet rakendada, mõnikord tuleb võib-olla äh, ühte eelistada, teinekord teist. kõigepealt fiskaalolukorra konsolideerimine selleks, et usalduse tagamine on tähtis, aga samas on vaja tegeleda ka majanduskasvu edendamisega selleks, et maksutulusid suurendada. Need on punktid, mille juurde me pidevalt tagasi pöördusime. samal ajal näitas arutelu seda, et need väljakutsed, mis meie ees on eh, parandatud eh, koordineerimise saavutamise teel eh, liikmesriikide eelarvetes, tõst-, tõus-, tõstatab legitiimsust ja tundlikkust puudutavaid küsimusi siinse protsessi osaks on püüda anda legitiimsust äh, Euroopa tasandil, võttes arvesse seda omavahelist seotust, mis meil Euroopas on, äh, tänapäeval ei ole võimalik enam äh, isolatsioonis lihtsalt liikmesriigi tasandil asju ajada. ja nüüd ähm, avaliku arutelu juurde jäädes, siis üks Euroopa Parlamendi raportööre kahes õigusloomelise paketi osas avaldas muret arutelude toimumise üle Euroopa tasandil. arvati, et avalik arutelu peaks toimuma enne suletud uste taga toimuvat arutelu ja mitte vastupidi, praegusel hetkel on olukord selline, et kõigepealt toimuvad arutelud suletud, suletud uste taga ja alles siis avalikkuse ees ja võib-olla ei ole see kõige mõistlikum viis, kuidas asjadega tegeleda. laiemalt rääkides rääkisime me äh, majanduskasvust, äh, töökohtade loomisest, äh, siseturu olulisusest ja siseturu lõpuleviimisest ja sealsetest meetmetest. ma tahaksin meelde tuletada inimestele, et meil on kakskümmend meedet siseturu lõpuleviimiseks siin kojas arutusel, mille me tahame kiire menetlusega Ähm, äh, läbi viia. me mõistame, et need meetmed on väga olulised majanduskasvu tagamiseks. rohkemat äh, ma ei peagi ütlema, äh, ütlen vaid seda, et meie arutelu oli tõesti väga laiaulatuslik, aitäh um,. Chers collègues, au titre de la table ronde sur uh, sustainable growth job ja mis puudutab um, jätkusuutliku majanduskasvu, töökohtade loomist ja sotsiaalseid äh, edusamme äh, rasketes majandustingimustes, äh, siis me pidasime oma mõttevahetust kahe voliniku kohalolekul, Johannes Haan ja Janus Levandovski ja kohal olid ka parlamendi raportöörid ja mm, rääk-, üks, me käsitlesime neid küsimusi juba Küp-, me kavatseme käsitleda neid küsimusi Küprose eesistumisel, kelle esindaja oli ka kohal ja äh, rääkisime äh, samadest teemadest, nagu oleme rääkinud äh, juba kohtumise algusest alates. Äh, me peame majanduskasvu toetavaid meetmeid võtma ja proua Levanovski alu-, alustas meie töögrupi tööd, äh, luues väga kujundliku pildi äh, et äh, me, meie Euroopa äh, režii äh, on üles ehitatud rahudividendidele, mis on nüüd siis ära kasutatud ja Euroopa ei peab arvesse võtma oma kodanikke üles luues Euroopat tulevikus, me peame looma uue režii, mis aitaks meil kriisist välja tulla ja majanduskasvu tee uuesti üles leida. Volnik Haan rääkis ka sellest, kui olulised vahendid on struktuurid, fondid ja teised Euroopa vahendid, mis aitavad majanduskasvupoliitikat praktikas teostada komis-, tööhõivekomisjoni raportöör proua Kornelissen äh, rääkis neljast põhimõttest, kõigepealt äh, olgu siis tegemist liikmesriigi või Euroopa tasandiga, ühel äh, hetkel peab Euroopa dimensiooni igal juhul kaalutlustes arvesse võtma. riigid, kellel, kus on eelarve puudujääk või kus on muid raskusi, peab need riigid peavad mõtlema mitte ainult oma äh, liikmes, liikmesriigi olukorrast, vaid ka Euroopa dimensioonist, siis rõhutati vajadust mõelda pikaajaliselt ette kahe tuhande kahe, kaheteistkümnendast aastast räägime praegu ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal peame mõtlema, et meil on ähm, me praegusel hetkel aga peame mõtlema kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidele, siis äh, äh, liikmesriikide kavad Euroopa kontekstis äh,, Euroopa demokraatia põhimõtted, mis äh, aitavad meie majanduspoliitikat kujundada. järgnevate sõnavõttude käigus äh, äh, käsitleti erinevaid teemasid, liikuvus äh,, Äh, sellest teemast äh, rääkis iseäranis meie Rumeenia kolleeg, Rumeenia kolleeg tõstatas küsimuse, et kas äh, liikuvus ja kas tõkked, kas tõkked liikuvusele on teataval määral puudeks Euroopas või hoopiski võivad tekitada ajude väljavoolu ning liikuvus võib-olla ise tekitab täiendavaid probleeme mõningates liikmesriikides mm siis äh, äh, räägiti äh, ka eelarve toetusmeetmetest, võrdsuse saavutamisest erinevate rahvastikukihtide vahel Euroopas. väga palju sõnavõtte rääkisid ka sellest, kuidas eelarve eesmärke tuleb viia kooskõlla ka Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ning räägiti iseäranis palju sellest, kui oluline on noorte rasket olukorda arvesse võtta ja nagu härra Lamassuur juba ütles, eelarves tuleb püüelda sünergia poole, ühise, meil on ühised strateegilised eesmärgid, nii et Euroopa tasandi eelarve, liikmesriikide eelarved peaksid olema ühiselt koondatud nendele eesmärkidele. meie mõttevahetused olid väga olulised ja homme meie koostame uue ettepaneku struktuurifondide kohta ja mis puudutab finantsperspektiivi, siis me püüame rääkida ühisest nomenklatuurist ka selles kontekstis ja mina isiklikult mäletan, et alates kahe tuhande viiendast aastast räägime me sellest, kuidas makromajanduslike äh, andmete esitamist äh, tuleb ühtlustada, aga nüüd siis äh, on meil juba samme tehtud, kuid astuda jääb veel õige pikk tee. siis veel Rootsi kolleeg rääkis väga valgustavalt sellest, kuidas Rootsi raskus raskustega toime tuleb, Rootsis äh, ei kao kuskile turvariigi põhimõte, heaoluriigi põhimõte ja äh, Rootsis püütakse äh, kogu riigile luua positiivset tulevikku. sellest võib Euroopa õppida siis äh, äh, räägiti ka sanktsioonidest, äh, töökohtade loomise võimalustest ja Euroopa eelarve rollist, räägiti ka Euroopa eelarve suhetest liikmesriikide eelarvetega hetkel, kui liikmesriigid peavad kärpima, kas siis Euroopa eelarvet tuleks samal ajal ka kärpida või Euroopa Liidu eelarvel on hoopis oma makromajanduslik eriroll ja, ja volinikud kommenteerisid ka seda Euroopa Liidu eelarve iseäranis äh, struktuurifondide abil saab mõjutada olukorda teatavates liikmesriikides ja paljudes piirkondades. Äh, see on strateegiline töövahend, mis aitab investeeringuid vabastada ning täita neid eesmärke, mille me oleme ühiselt endale seadnud. kuivõrd keegi ei katkestanud meid, mind vahepeal, siis pean vabandaga, vabandama, et minu ettekanne venis pisut liiga pikale, nii et vabandan, proua minister, eesistujariigi esindaja, aga annan teile nüüd siis sõna ja Euroopa kevadine ülemkogu algab pea ja võib-olla räägiksite siis, äh, milline on Euroopa diagnoos meie kriisile ja milline on kõikide liikmesriikide eelarvete lisandväärtus kogu Euroopa projekti. palun, proua Margrethe Vestager. suur tänu sissejuhatavate sõnade eest, aga ka kutse eest teie kohtumisele. kõigepealt, mis puudutab Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ülesanded, millega me silmitsi seisame, on viimase pooleteise aasta, kahe aasta jooksul muutunud, sellepärast et eesmärkide saavutamise tee äh, äh peab kulgema nüüd majanduskriisi tingimustes äh, ja seepärast olen tänast äh, mõttevahetust juba pikka aega oodanud, siin on väga kõige tähtsamad asjaosalised, äh, liikmesriikide parlamendid, Euroopa Parlament, komisjon, nõukogu, sotsiaalturu osapooled on paraku puudu, aga olin väga rahul sotsiaalturu osapooltega läbi peetud arvamuste vahetuse üle üsna hiljuti, ma rääkisin nendega ka maja, makromajanduslikest tasakaalunihetest ja sellest, mida ette võtta. on üsna selge, et kriisiolukorras tuleb võimalikult paljude sidusrühmadega arvamusi arvesse võtta. ja räägin täpsemalt viiest äh, küsimusest mõnda vaid puudutan põgusalt. Äh, kuivõrd kõik need elemendid on olulised kriisi lahenduse protsessis. kõigepealt me peame Euroopa stabiliseerima. Kreeka kokkulepe on äärmiselt oluline selles kontekstis. me peame kandma hoolt selle eest, et me liigselt ei kiirenda, kiirusta seda protsessi, et me hoiame silmi lahti väga hoolikalt. kanname hoolt selle eest, et kriis ei vallandu uuesti, et olukord on stabiilne. teiseks, finantssektor. me peame ära hoidma krediidi, uued krediidi, krediidikriisid, sellepärast et väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, töökohtade loojatele on vaja hästi toimivat finantssektorit. kolmandaks, me peame kandma hoolt selle eest, et kõikides liikmesriikides oleks mõistlik, arukas konsolideerimisprotsess, mis soodustaks majanduskasvu ja oleks läbimõeldud ja see on ka meie fiskaalkokkuleppe nurgakiviks. kuid ma pean lisama, et konsolideerimise viis on ka väga oluline. ja neljandaks loomulikult kõikide liikmesriikide reformid, mille abil anta me peame kandma hoolt selle eest, et parlamendid, valitsused teevad, äh, täidavad oma kohustusi ja lubadused liikmesriikides ka ellu viiakse ja viies dimensioon, Euroopa Liidu kasvu äh, käivitajad, äh, mis, nagu ma kuulsin, on olnud tähtsal kohal teie aruteludes Euroopa Liidu eelarve, samuti ka mitmeaastane eelarve raamistik peab olema suunatud Euroopa kahe tuhande kahe kümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamisele ja kriisi haldamisele. väga oluline on, et me saavutame õige tasakaalu, saavutame dünaamika liikmesriikide parlamentide, liikmesriikide eelarvete ja Euroopa tasandi, Euroopa eelarve vahel. loomulikult ühtne turg, ühtne turu, ühtse turu reform on ülioluline ja kui me tahame Euroopa kasvukäivitajate kallal tööd teha, ning panna neid teenima liikmesriikide huve. siis äh, mõningad teemad, millest tahaksin rääkida natuke põhjalikumalt, aga kõigepealt veel paar kommentaari. kõige, ma arvan, et me peame rõhutama, et konsolideerimine ja arukas äh, eelarve äh, avalik eelarve ei ole iseenesest vastuolus konkurentsivõime ja töökohtade loomisega, võib-olla otse vastupidi, vastupidi, konsolideerimine on jätkusuutliku majanduskasvu eeltingimus. see on väga mõistlik kaine mõistuse põhimõtetest lähtuva loogika konsolideerimine tekitab usaldustunnet ja usaldus aitab omalt, omalt poolt tagada fina-, finantsstabiilsuse ja madalad stabiilsed intressimäärad, mis muudavad jällegi laenud kättesaadavaks, see meelitab ligi erainvesteeringuid ja suurendab tarbimist. usalduse positiivne mõju on seda olulisem, et me seisame silmitsi kriisiga, kus kogu aeg seatakse küsimärgi alla Äh, usaldusväärsus äh, mitte ainult finantsturuga seoses, vaid ka poliitikas äh, ja me peame kandma hoolt selle eest, et mitte ainult turud, vaid ka ettevõtted ja kodanikud saavad usaldada oma poliitilisi riidleid, liidreid kõikidel tasanditel ja seetõttu ma leian, et arukas konsolideerimine on majanduskasvu eeltingimus, mitte majanduskasvu pidurdav tegur. ja Äh, me, meie jaoks on tähtsal kohal äh, teadusuuringud, innovatsioon, äh, roheline areng ja see on ka öö, seotud selle, nende lubadustega. me peame kandma hoolt selle eest, et kons-, meie lubadusi ka täidetakse ja ma arvan, et reformialaseid pingutusi tuleb öö, suurendada, vastasel korral äh, meie majanduskasv jääbki kängu ja noorte tööpuuduse katastroofiline olukord püsima. väljakutse praegu on, mis sunnib meid otseselt koostööd tegema Äh, ja seda koostööd on tehtud ka varem, näiteks äh, majandusjuhtimise kuus paketi küsimustes. kui me suudame koostööd teha samas vaimus nagu tookord, äh, siis suudame kanda hoolt selle eest, et majanduskasvu käivitajad aitavad meil ja, ja meie ühistöö aitab saavutada meil seatud eesmärgid. ma imetlen kuus paketiga tehtud tööd ja imetlen ka maja, majanduskasvu ja stabiilsuspakti reformi, reformi Taani kui eesistujariigi jaoks on aga peamiseks ülesandeks äh, rakendamine äh, ja majanduskoostöö eeskirjade kohaldamine, see on äh, kõige olulisem, vastasel korral me oleme ainult otsuste tegemise masin, kes kunagi ei kanna hoolt selle eest, et otsused ka praktikas ellu rakenduksid ja inimeste elus mingisugust muutust tähendaksid kavatseme seda teha ka Euroopa poolaasta vallas, kavatseme ka käsitleda äh, komisjoni raporteid äh, makromajandusliku tasakaalu nihete ja, ja nii edasi kohta ning äh, anda suuniseid majanduste kohta ning kanda hoolt selle eest, et liikmesriikide parlamendid ja valitsused saaksid oma vastutust kanda selles kontekstis. Euroopa tasandil loomulikult jätkame tööd kuus paketist, kallal ning täiendame seda kahe uue seadusandliku ettepanekuga. Tupac äh, on loomulikult nende nimetus, selline eurokeel on mulle väga meeltmööda ja ma olen veendunud, et tegelikult keegi ei saa aru, millest me omavahel räägime, aga see selleks. oluline äh, on hoopis sisu äh, ja meie peame teadma seda, mida liikmesriigid teevad ja kui riigil on probleeme, raskusi, siis me peame sellel silma pea hoidma, nagu me oleme teinud. nõukogu käsitles neid kahte ettepanekut eelmisel nädalal ja oleme valmis kolmepoolsete läbirääkimiste alustamiseks siis, kui Euroopa Parlament on ka selleks valmis. ja veel paar sõna minu sõnavõtu lõpetuseks liikmesriikide parlamentide kohta. liikmesriikide parlamentide rolli tuleb suurendada ja nende koostöövõimalusi Euroopa tasandiga samuti. ma arvan, et Euroopa tasandi kohustused äh, tuleb viia ka liikmesriikidesse. lubadused, mis antakse Euroopa tasandil, peaksid olema lubadused, mis liikmesriigi, mida lubadus, mida liikmesriigi tasandil peetakse, millest kinni peetakse. ja tegelikult see on ka fiskaalkokkuleppe tagamõte. ehk siis, mida me Euroopa tasandil oleme lubanud, seda me kodus ka teeme. see tagab tiheda sideme Euroopa tasandi mõtlemise ja liikmesriigi tasandi mõtlemise vahel ja ma arvan, et sellest on abi fiskaalkokkulepe äh, tähendab innovatsiooni, sellepärast et äh, fiskaalpoliitilised kohustused äh, viiakse liikmesriikidesse ning seetõttu aitab see majandusjuhtimist muuta edukamaks. liikmesriigi tasandil rakendamine, kohaldamine tähendab loomulikult konkreetset, e, konkreetsete eelarvete heakskiitmist, vastuvõtmist, võttes arvesse soovitusi ja muudatusi, milles on kokku lepitud. nii et sellepärast, et meie koostööprotsess peabki seisnema selles, et kogume informatsiooni, peame läbirääkimisi sotsiaalturu osapooltega, parlamendiga pidasime läbirääkimisi hiljuti Strasbourgis ja kogu see teave, mida me kokku kogume, äh, aitab meil koostada tulevikuplaanid ja suunised. ja loodetavasti tänane arutelu ka näitab, et oleme ühel meelel selles osas, millised peavad need soovitused olema äh, majanduskasvu ja konsolideerimise küsimustes, investeeringud teadusuuringutesse, rohelisse üleminekusse, äh, innovatsiooni näiteks. ja muud võimalust pole, me peame äh, need küsimused määratlema, te kõik teate juba, mida me ühtse turu vallas teeme nii et äh, jah, lõpetuseks ütlen, et äh, meie arutelu äh, on väga tore ja ma ootan ka koostööd järgmise Euroopa poolaasta küsimustes. suur tänu, proua eesistuja, riigi esindaja, ma ei tahtnud teid katkestada, sellepärast et aga nüüd paluksin, et meie et komisjoni esindajad äh, räägiksid täpsemalt, äh, äh, kuidas peaks kulgema dialoog Euroopa Parlamendiga, seda sellepärast, et nagu te teate, Euroopa Parlament tegutseb aktiivselt ja seda esimese trimestri käigus, esimese poolaasta käigus me oleme analüüsinud majanduskasvu analüüsi, koostanud kaks raportit samuti proua härra Kozesi raport ja proua Korneliivseni raport ning äh, Euroopa Komisjon, kas Euroopa Komisjon leiab, et äh, äh, Euroopa Parlament on üritanud kuidagi ennetada ülemkogu sugugi mitte, me oleme lihtsalt puudnud, püüdnud oma parlamentaarset ülesannet täita, pidada avalikku arutelu ja võib-olla te võiksite rääkida siis äh, natukene sellest, et milline peaks, oleks teie arvates parlamendi roll äh, ja liikmesriikide parlamentide roll selles äh, arutelus. palun, äh, teil on kümme minutit, lugupeetud volinik. Madam Chair. suur tänu, Pervanš. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud ja liikmesriikide parlamentide esindajad. kõigepealt oli mul võimalus kuulata neid järeldusi, millele teie jõudsite aruteludes eile ja täna Euroopa majanduspoolaasta üle. ja tahaksin tänada proua Paulsi ja härra Lamassuuri äh, selle, nende väga täpsete ja põhjalike äh, ülevaadete üle, nende arutelude ja dialoogide üle, mida te selle kohtumise käigus pidasite on väga julgustav näha, et see parlamentidevaheline kohtumine Euroopa poolaasta alguses on kujunemas traditsiooniks. eriti, kui me mõtleme demokraatliku legitiimsuse ja aruandluskohustuse peale meie majanduslikus koordineerimistöös see on ülimalt tähtis, eriti just äh, kriisiaegadel, sest me oleme ikka veel kriisis. ja ainult teie kui valitud äh, Euroopa kodanike esindajad võite tagada äh, aruandluskohustuse täitmise ja demokraatliku legitiimsuse viimase kahe aasta jooksul oleme me teinud väga palju selleks, et majandus- ja rahaliitu täiustada, selleks, et äh, välja töötada korralik struktuur majandusjuhtimise jaoks. uue struktuuri eesmärgiks on tagada, et kõik liikmesriigid vaatavad oma majanduspoliitika üle, ja panustavad ühiste eesmärkide saavutamisse, tasakaalus majanduskasv, stabiilsus, töökohad, jätkusuutlik areng, nii nagu need ka Euroopa Liidu aluslepingutes kirjas. selleks on meil vaja hinnanguid, analüüse ja poliitikate koordineerimist, enne kui vastu võetakse otsuseid riiklikul tasandil ja otsuseid tuleb tihti võtta vastu ennetavalt, mitte hiljem tagantjärgi tark olles, selleks et olla edukad ähm, ja tõhusad äh, poliitika koordineerimisel. Euroopa poolaasta mõtteks on just see eelneva koordineerimistöö tegemine. ja sellepärast on mul väga hea meel teie varajase pühendumuse üle selles protsessis. daamid ja härrad, Euroopa poolaasta sellel aastal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on tegelikult esimene tõeline poolaasta, kus meil kehtib ka majandusjuhtimise pakett meie pilootpoolaasta toimus eelmisel poolaastal, aga siis meil ei olnud veel majandusjuhtimise paketti. Need uued reeglid äh, aitavad meil võidelda eelarve ja makromajanduslike tasakaalu nihete vastu liikmesriikides ja seda palju varem, kui siiamaani oli võimalik. eriti just euroala jaoks äh, majanduslikud suhted, majanduslikud sidemed liikmesriikide vahel on tähtsad, sest nad on sügavad ja ühe liikmesriigi otsuste mõjusid on näha ka teistes liikmesriikides, need äh, mõjud on väga sügavad. seetõttu tuleb mõelda selle peale, et otsustest võidavad ja kaotavad kõik. mõeldes nüüd uue fiskaalkokkuleppe peale, millele kakskümmend viis liikmesriiki on alla kirjutanud äh, ja ma loodan, et äh, varsti see ka ratifitseeritakse. see novembrikuus vastu võetud fiskaalkokkulepe sisaldab kahte uut õigusloomelist ettepanekut äh, just eelarve järelevalve osas ja ka laiendatud järelevalve osas euroala riikide jaoks esiteks on paika pandud ajakava eh, liikmesriikide eelarvete ülevaatamiseks ja nende hindamiseks Euroopa Liidu tasandil, enne kui nad lõplikult vastu võetakse. teine ettepanek puudutab laiendatud, tugevdatud järelevalvet äh, finantsstabiilsuse osas äh, liikmesriikides, samamoodi nagu ka järelevalvet teiste euroala riikide finantsstabiilsuse üle. on väga tähtis, et meil oleks võimalikult laiapõhjaline Euroopa ülene koordineerimine riiklike poliitikate osas. meil on samamoodi komisjonil nüüd võimalus äh, liikmesriigil nõuda eelarve eelnõu ülevaatamist äh, eriti siis, kui ei, eelarve ei pea kinni eelarvepoliitika nõuetest. miks? selleks, et lihtsalt hoolitseda selle eest, et liikmesriigid peaksid kinni reeglitest, mille nad on vastu võtnud Euroopa Liidu tasandil. kõik see võeti ühehäälselt vastu nõukogus, kakskümmend seitse liikmesriiki koos Euroopa Parlamendiga võtsid selle vastu ja komisjoni ülesandeks on hoolitseda reeglitest kinnipidamise eest ja et me kõik tõesti teeksime seda, mida me oleme lubanud. ja et me teeksime seda oma koduriigis. ma olen veendunud, et sellist sügavapõhjalist lõimumist on vaja äh, majandus- ja valuutaliidu toimimiseks selleks, et valuutaliit oleks piisavalt vastupidav ka majandus- ja finantskriiside ajal, nagu praegu. ma arvan, et kõik on nõus sellega, et ennetustöö on alati parem kui hilisem vigade parandamine ja see on ka Euroopa poolaasta üks tuumikpunkte, samamoodi nagu ka majandusjuhtimise tuumikpunkte. daamid ja härrad, reeglid ja nõuded äh, ei ole alati eesmärgiks omaette. Nendega tuleb tagada poliitikate elluviimine, meil on vaja paremat majanduskasvu, rohkem töökohti, rohkem stabiilsust. Äh, ja selleks on meil vaja reegleid ja reeglite rakendamist. meie poliitikate sisu on see, mis kõige tähtsam on ja sellele ma tahaksin keskenduda oma sõnavõtu ülejäänud osas. proua Peres rääkis Euroopa Liidust kui üleilmsest partnerist. G kahekümne kohtumine sellel nädalal arutab ka üleilmset majandusjuhtimist ning Euroopa Liit mängib sellel kohtumisel väga tähtsat rolli. ning äh, mul on võimalus seal esi, esindada äh, Euroopa Liitu koos proua Vestejäriga. eelmisel nädalavahetusel G kahekümne rahandusministrite kohtumisel Mexico City's räägiti ikka veel kestvatest majandus- ja finantstasakaalu nihetest, kuid kohtumine toimus positiivsemas õhkkonnas äh, just seetõttu, et arutati ka Euroopa Liidu vastuseid majanduskriisile räägiti edusammudest, mida Euroopa on viimastel kuudel teinud äh, meie kriisiohjamistöös, räägiti meie kasvu- ja stabiilsustegevuskavast, äh, äh, meetmetest, mis vastu on võetud Itaalias, Hispaanias ja teistes riikides, meetmetest, mis on vastu võetud finantsraskuste kõrvaldamiseks Euroopa Keskpangale uute ülesannete andmisest, tugevamate institutsioonide ülesehitamisest, äh, struktuurireformide, struktuurimeetmete väljatöötamisest ja ka Kreeka jätkusuutlikul teel hoidmisest. meie püüdlusi toetati tulemaks välja kriisist äh, ja uuesti taastuda. meie iga-aastane majanduskasvu analüüs selle aasta kohta tegi, oli avapauguks ka majandus poolaastale ja me rääkisime, et äh, majanduskasvu sõbralik eelarvete konsolideerimine on kõige tähtsamaks eeltingimuseks. Äh, usaldusväärsus eelarvesse ja investeeringutesse on tähtis selleks, et tagada majanduskasvu. kuid isegi majanduskasvu sõbralik konsolideerimine äh, ei aita meil piisavalt ära kasutada majanduskasvu potentsiaali ja sellepärast on meil vaja struktuurireforme selleks, et anda hoogu majanduskasvule ja selleks, et välja tulla kriisist. tundub, et mu aeg hakkab otsa saama, sellepärast võtaksin lihtsalt kokku ja ütleksin, et äh, majanduskasvu edendamine, töökohtade loomine on suureks väljakutseks praegusel raskel ajal, kus tuleb kärpida avaliku sektori kulutusi. liikmesriigid on sattunud raskesse kriisi ja meil on vaja midagi ette võtta. tuleb mõelda reformide peale ja mainisin juba, et näiteks Taanis ja Hollandis tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel Rootsis ja Soomes üheksakümnendatel aastatel või Saksamaal tegelikult viimase kümne aasta jooksul on vastu võtnud mõistlikke äh, reforme. Iirimaa ja Läti on viimasteks näideteks selle kohta, et äh, majanduskriisist taastumine ja majanduskasvu edendamine on võimalik ka rasketes tingimustes ei ole mitte mingit põhjust, miks ei peaks see olema võimalik ka teistes liikmesriikides, kaasa arvatud ka meie programmi riikides ja seepärast isegi kui Euroopa on praegu majanduslanguses, näeme me stabiliseerimise märke, meil on vaja tegevust, äh, tegevuskavasid ka selleks, et seda stabiliseerimist äh, toetada ja meil on tõesti võimalus ka äh, nüüd äh, pöörata arengud ümber ja viia stabiliseerimisfaas äh, uuesti üle majanduskasvu faasi ja töökohtade loomisse. Euroopa Komisjon töötab selle eesmärgi nimel, me ei kogu mitte ainult informatsiooni, vaid jagame ka parimaid kogemusi, niimoodi on meil võimalik ka meie ühistele poliitikatele äh, avalikku toetust saada Äh, seda selleks, et tulla edukalt majanduskasvust välja ja luua uusi töökohti ja see on täpselt see, mida kodanikud meilt ootavad. suur tänu! suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd saab sõna volinik Lasna And-, Andor, kes vastutab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasamise eest ja kes soovivad sekkuda, arutelus osaleda võivad esitada selleks taotluse, kasutades teile selleks antud vorme suur tänu, palun, härra volinik suur aitäh, lugupeetud proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, ma arvan, et eilne ja tänane koosolek on äh, olnud väga olulised, äh, seda nii sisuliselt äh, kui ka võttes arvesse seda, mida nad edusammude näol tähendavad. ma tervitan asjaolu, et nüüd on üksmeel selles osas, et me peame minema kaugemale eelarvedistsipliinist ning tegelema selliste küsimustega nagu töökohtade loomine, sotsiaalne ühtekuuluvus ja jätkusuutlik majanduskasv. mis puudutab Euroopa majanduspoolaastat, eh, siis meil on vaja eh, sotsiaal- ja tööhõivepoliitikate eh, paremat koordineerimist lisaks majanduspoliitikate koordineerimisele. me mm, peame mõistma, et Euroopa Parlamendil ja riiklikel parlamendil on olulised rollid mängida, ma tahaksingi sellest kõigest täpsemalt rääkida. kõigepealt ma usun, et praegune olukord nõuab rohkem kui kunagi varem eh, suuremat keskendumist eh, töökohtade rohkele majanduskasvule see on väga tähtsa küsimusega. majand-, tööhõive küsimused on väga olulised selleks, et tagada kaasav ja arukas majanduskasv. sellega tuli välja ka jaanuari lõpus toimunud mitteametlik ülemkogu ning selle nädala lõpus peaks kõik see taas kinnitust leidma. selles kontekstis me peame tagama selle, et fiskaalkonsolideerimine ei õõnestaks äh, majanduskasvu edendavat äh, kulutusi, näiteks kulutusi äh, koolituskavadesse, töötutele. väga oluline on äh, tagada ka see, et me leiaksime lahenduse äh, Euroopa majanduse asümmeetriatele, äh, suurenevatele lõhedele erinevate riikide vahel, nende riikide vahel, kellel on head majandusnäitajad ja suur tööhõivemäär ning nende riikide vahel, kes on praegu majanduslanguses ja kellel on tööpuudus kõrge Ähm, Euroopa Komisjoni majanduskasvu analüüs ja tööhõiveraport äh, tõid äh, välja selle aasta peamised prioriteedid äh, tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas. kõigepealt peaks esmaseks prioriteediks olema suurendada püüdlusi äh, töökohtade loomise potentsiaali suurendamiseks, teiseks tuleb tegeleda kindlasti äh, noorte tööpuuduse probleemiga, see on komisjoni jaoks äh, prioriteediks, me oleme teinud kõik selleks, mis võimalik, et kõige kriitilisemate liikmesriikidega töö teha selles vallas, me detsembrikuus võtsime vastu algatusest algatused selles valdkonnas ja president Barroso eh, mitteametlikul ülemkogul tuli välja ka kaheksa mm, meetmega selle teemaga tegelemiseks noorte eh, tööpuudus eh, on eh, väga terav teema. riiklikest tööhõivekavadest tuleb sellega seoses ettepanekud välja tuua. järgmiseks, pikaajaline poliitika nõuab pikaajalisi meetmeid selleks, et hoida ära see, et tööpuudus muutuks struktuurseks ja selleks, et vältida sotsiaalset tõrjutust. järgmiseks, Eh, sotsiaalkaitsesüsteemide tõhusust tuleks parandada selleks, et tagada see, et eh, nad eh, toimiksid edasi puhveritena sotsiaalse tõrjutuse ehm, ärahoidmiseks ja selleks, et vähendada sotsiaalsete rahutuste ohtu aktiivse kaasamise strateegiad peaksid selle kõigega koos käima ja viimaseks, haridus- ja koolitussüsteeme tuleb moderniseerida ja muuta nad tõhusamaks lisaks me äh, pooldame varase sekkumise lähenemist, mis hoiaks ära koolist äh, väljakukkumise. Äh, see teekaart või töökava on välja töötatud selle kõige kohta, ma arvan, et eesmärgid on mõistlikud, ma olen proua Peresi ja proua Kornelissoniga arutanud seda teemat. nõukogu on võtnud äh, järeldused vastu äh, sotsiaalküsimuste vallas äh, ja see kõik toetab neid prioriteete. praegusel hetkel on rakendus kõige kriitilisemaks küsimuseks. väga palju vajalikke meetmeid tuleb liikmesriikide tasandil tegelikult ka ellu viia. meil on ka kriitilisi instrumente ja algatusi Euroopa Liidu tasandil lisaks sellele. kõigepealt ma tahaksin rääkida finantsinstrumentidest. meil on vaja nende jaoks paremat rakendust tagada Äh, sotsiaalse tõrjutuse valdkonnas äh, tooksime esile äh, Euroopa Sotsiaalfondi üleilmastumisega kohanemise fondi ja mikrorahastusprogrammi. praegusel hetkel on komisjoni ettepanek uuendada neid fonde uue programmeerimisperioodi jaoks ja see puudutab uut ähm, sotsiaalfondi ja üleilmastumuse kohanemise fondi äh, ning äh, siia tuleb sisse ka äh, innovatsiooni rahastamine, kus tuuakse mikrokrediidide veel üks projekt ühe nii-öelda vihmavarju alla. komisjon on erilist tähelepanu pööranud erinevate instrumentidega äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide tagamist, äh, eriti just mis puudutab tööhõive eesmärgi tagamist. eesmärgiks on lihtsustada ja selgitada menetlusi. praegusel hetkel seda kõike arutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukoguga Te olete saanud äh, ka mitmeid kommentaare riiklikelt parlamentidelt. loomulikult on see kõik väga mõistlik, aga samas ma arvan, et ääretult oluline on ka see, et me kaotaks silmist oma tõelisi eesmärke, kui me arutame nende programmide spetsiifilisi külgi äh, kui me tahame tõeliselt äh, edendada töökohtade loomist ja majanduskasvu, siis me peame endile ja liikmesriikidele andma instrumendid selleks, et seda tööd teha lugupeetud daamid ja härrad äh, noorte võimaluste algatus, äh, selle eesmärgiks on äh, rakendada kavasid, mis võitleksid noorte tööpuuduse vastu. Äh, keskendutakse kaheksale liikmesriigile, äh, kus olukord on kõige kriitilisem noorte äh, tööpuudusega seoses ja kui teil on selle kohta küsimusi, siis ma räägin sellest programmist teile ka üksikasjalikumalt, aga praegu ütleksin vaid seda, et komisjon tuleb välja esialgse hinnanguga selle algatu ähm, rakendamistulemuste kohta mitteametlikul tööhõive ja sotsiaalministrite nõukogul, mis toimub aprillikuus ja nüüd lisaks sellele tahaksin öelda, et töökohtade loomine äh, on minu arvates see valdkond, kus on vaja uusi algatusi, uusi mõtteid äh, ja rohkem äh, tegevust Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, mis peaks tagama jätkusuutliku, aruka ja püsiva majanduskasvu, sõltub töökohtade loomise suutlikkusest ja äh, instrumentide kasutusele võtmisest, mis äh, võimaldavad meil struktuursete väljakutsetega välja tulla. Äh, peamiseks väljakutseks on äh, majanduse rohelisemaks muutmine äh,, tehnoloogiline äh, üleminek, eriti just äh, IKT äh, revolutsioon ning demograafiline väljakutse ehk siis äh, elanikkonna vananemine äh, kevadel tuleme välja tööhõivepaketiga ning selles paketis toome välja uusi algatusi selleks, et tööhõivepoliitikat paremini siduda erinevate juhtalgatustega, mis on seotud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga, see pakett keskendub äh, instrumentidele, mida meil on vaja selleks, et toetada tööturgude dünaamikat. me peame äh, tegelema probleemidega, mis on seotud äh, oskuste valesti kasutamisega tööturul ning mobiilsuse küsimusega. ja ma olen nõus eesistujaga, me peame avalikkusele selgitama seda, mida kõik see, mida me räägime siin, tähendab. üldisemalt rääkides tuleb öelda, et uuesest õiguslikust paketist tulenevad rangemad äh, nõuded äh, laienevad äh, majandus- ja eelarvepoliitikate koordineerimisele ja makromajanduslike tasakaalunihete vastu võitlemisele. selles uues raamistikus on Euroopa ja riiklike parlamentide osalus väga kriitilise tähtsusega erinevatel põhjustel. Äh, see on oluline demokraatiat arvesse võttes, läbipaistvust arvete võttes ja äh, neid otsusi arvesse võttes, mida tuleb langetada. ja seetõttu on vaja äh, seda majanduslikku dialoogi, mida need uued õigusaktid meile pakuvad. ma tahaksin rõhutada veel ühte Euroopa juhtimisega seotud aspekti ähm, see on väga oluline selleks, et tagada reformide tasakaalustatus. majanduse juhtimist äh, tuleb äh, täiendada sotsiaalvaldkonna aspektidega EPSO äh, on sellised järeldused teinud ja samamoodi ülemkogu. see kõik ei ole sageli lihtne, sellepärast et väga sageli kui me räägime äh, mm, tööpuudusest, siis äh, see tuleneb või seda on näha makromajanduses, äh, muid sotsiaalvaldkonna aspekte, aga äh, nii-öelda mikromajanduses. üks asi on aga kindel ähm, konkurentsivõime ja tööpuudus on võimalike makromajanduslike tasakaalu nihete ühtedeks indikaatoriteks ja äh, EBSCO nõukogu peab nende küsimustega rohkem tegelema, poliitikate koordineerimine on oluline, on erinevaid mehhanisme, kuidas teavet vahetada ja kuidas jagada parimaid tavasid tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas. aga mina tahaksin lõpetuseks rõhutada seda, et sellest kõigest ei piisa, me peame liiguma kaugemale ähm, kogemuste jagamises äh, ning seiramises äh, selles valdkonnas komisjon teeb tööd selleks, et vaadata, kuidas töömeetodeid parandada ja lugupeetud daamid ja härrad, ma usun, et Euroopa Parlamendi roll ja riiklike parlamentide roll äh, on selle valdkonna arengutes äh, vägagi tervitatav ja seda tuleb toetada ja seetõttu ongi tänane äh, üritus siin meie jaoks ka väga oluline, aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik! nüüd oleme jõudnud siis mõttevahetuse osa juurde ja äh, kuivõrd sõnasoovijaid on väga palju, siis äh, ma palun teil piirduda kahe minutiga. kõigepealt saab sõna härra Philip Marini, äh, eelarvekomisjoni, finantskomisjoni esimees Prantsusmaa senatist. suur tänu, proua juhataja, tulin siia eile, tundes, et äh, suhtunud üritusse skeptiliselt, ei teadnud, mis on selle kohtumise sisu ja mõte. ja mis puudutab tööd, siis äh, võib öelda, et minu äh, skeptitsism on nüüd leebunud, meie ürituses on väga positiivseid ja negatiivseid külge tegemist, tore on see, et on kohal rahvusparlamentide esindajad, Euroopa institutsioonid, aga halb on see, et me oleksime pidanud seda paremini ette valmistama, konkreetseid teemasid, päevakorda, me oleksime pidanud vältima seda, et me püüame äh, taas mingisugust parlamendi äh, varasemat tööd kuidagi matkida. kõik ütlevad, mida nemad arvavad ja tõesti, see oli väga kasulik, oli väga tore kuulda, mida näiteks Briti konservatiivid ütlevad, kuid minu arvates, et äh, see pole päris teemakohane. Äh, nii nagu ka viimase voliniku äh, sõnavõtt üldiste poliitiliste plaanide kohta, see ei ole, teeni mingisugu-, meil ei ole sellest mitte mingisugust kasu, kui te tahate, et sellised kohtumised oleksid kasulikud ja mina arvan, et need saavad kasulikud olla, siis tuleb paika panna täiesti konkreetsed teemad, nagu näiteks Äh, six-pack, two-pack, äh, uus fiskaalkokkulepe ja see äh, muudaks meie töömetoodika liikmesriikide parlamentides hoopis teistmuguseks. meil on vaja andmeid, meil on vaja kooskõlastamist, aga meil on vaja realistlikku, praktilist lähenemist, sellepärast et see on parlamentide töö. meie tööks ei ole lihtsalt ilusaid sõnu seada, öelda poliitiliselt korrektseid lauseid, mida meie avalikkus niikuinii ei kuula. niisiis, lugupeetud äh, juhataja, pöördun hea meelega tagasi selleks, et selliseid äh, mõttevahetusi tulevikus paremuse poole arendada. suur tänu, lugupeetud kolleeg äh, härra Tali. Iirla, Iirimaa eelarvekomisjoni esimees. suur tänu, lugupeetud juhataja. suur tänu, et äh, võimaldasite mul rääkida sellel tähtsal kohtumisel, mis on väga õpetlik meile, me saame kuulata teiste liikmesriikide kodanikke ja minu meelest oli see äärmiselt rikastav. üks asjaolusid, millest me minu meelest ei ole piisavalt rääkinud ja mis on oluline on panganduse ja panganduskriisi küsimus, sellele viidati juba siin varem ja mujalgi on sellest palju räägitud, me kuulsime eile, et on kakskümmend kaks miljonit VKE-d ja Euroopa Liidus on ka kakskümmend kolm miljonit töötut. Iirimaal, kust olen mina pärit, ja nagu volinikud teavad, on meie riigieelarve puudujääk kümme protsenti, kuid lisaks sellele on meil suur riigivõlg, mis suures osas tuleneb pangandussektori võlast ja mis on ja nüüd moodustab see võlg sada ka kaheksateist protsenti meie SKT-st enam nagu kolme aasta jooksul, me oleme juba viisteist protsenti oma SKP-st äh, kulutanud korrektiivmeetmetele ja kakskümmend kaks miljardit eurot on ka seega meie majandusele kaduma läinud. me seisame silmitsi tõsiste väljakutsetega ja pangandusest tulenevad väljakutsed on väga suured ja, ja prae-, hoolimata nende taaskapitaliseerimisest äh, endiselt meile ei laenata. ma tahakski teada, et mis on Euroopa roll ja Euroopa Keskpanga roll pangandus-, majanduskriisi lahendamise küsimuses ja selliste suurte võlakoormate leevendamises nagu Iirimaa oma. Euroopa Keskpank odavalt omal ajal laenas meile palju raha ja sellest majandusele kasu ei olnud, nii et ja ka Iirimaa on äh, natsionaliseerinud, riigistanud väga toksilisi panke ja, ja see oli ka oma, sellel oli ka oma osa ja ma tahaksin kuulata ka teiste liikmesriikide kodamisi seoses pankade taas laenama panemisega. Soome, Rootsi, millised on nende kogemused üheksakümnendate aastate kriisiga seoses ja nüüd saab sõna praegu Kuma Kutra, kes on pärit Küprose esindajate kojast ja kes on tööhõivekomisjoni aseesimees. kirja proedre Σημεριζόμαστε τις... Suur tänu, proua esimees. Me jagame neid äh, muresid, mida siin kolleegid välja tõid detsembrikuiste otsuste üle. Räägime siin siis fiskaalkokkuleppest. Tegemist on muudatustega, mis on endaga kaasa toonud liikmesriikide suveräänsuse äraandmise ja me soovime ikka jälle tasakaalus eelarvet, kuid see tähendab seda, et sotsiaalpoliitika ähm, osakaal ainult väheneb, töötajate õigusi vähendatakse, lõhe vaeste ja rikaste vahel suureneb veelgi, tööpuudus suureneb, eriti just äh, tööpuudus noorte inimeste ja naiste hulgas see dramaatiline olukord, milles on praegu Kreeka, ei ole mitte Kreeka laiskuse tulemuseks, ei ole ka mitte mingit vandenõud Kreekas, vaid tegemist on turuseaduste järelmõjuga, mis te vaatavad kõike ühtemoodi, eelarvedistsipliinist ainuüksi ei piisa on väga tähtis, et me panustaksime majanduskasvule. meil on vaja jälle töökohti luua. eelarved liikmesriikides peavad keskenduma investeeringutele keskkonnasäästlikkusse tehnoloogiasse, arengusse, haridusse ja nii edasi. kuulasin just volinik Andori soovitusi tööhõive osas ja see kõik on tõesti väga õige, mida te ütlesite. aga ma tahaksin veel kord välja tuua, et me oleme nüüd, et meil on nüüd vaja ka uut äh, töö ja kasvupakti, mille kaudu liikmesriigid saaksid välja töötada programme, mis vastavad oludele nende äh, riigis ja ei ole võimalik siin lihtsalt, et ühed riigid sunnivad teistele mingeid reegleid peale suur tänu, jällegi saab sõna Prantsuse senati esindaja ja siis äh, pärast seda proua Žeskamäšu. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja, ka mina omalt poolt tahaksin avaldada heameelt äh, selle kohtumise korraldamise üle, kus on kohal Euroopa Parlamendi esindajad, liikmesriikide parlamentide esindajad. ma tahaksin ka toonitada, et äh, euroala on väga eriline piirkond, nagu kõik teiegi oleme, äh, on meie, on ka minu jaoks ühenduse meetod väga oluline. ma tahaks öelda seda, et äh, eurole üleminek muudutas, muutis olukorda nende riikide jaoks, kellel oli varem oma valuuta. kui riik saab euroala liikmeks, ei saa ta enam äh, Äh, rahapoliitikat nagu kord ja kohus ise otsustada. euro on ühisraha, aga riigid, kes ei ole äh, euroalas, saavad valuutakurssi muuta, saavad äh, siiski kasutada teatavaid rahapoliitika vahendeid, mida euroala liikmesriigid ei saa. ja see on väga oluline. ja kui äh, kui me lõime stabiilsuse ja kasvupakti, siis me rääkisime euro ühise omadusest äh, ja me ei äh, näinud ette äh, sellist, sellist õnnetuste olukorda, nagu meil tekkis. ja tegelikult selle pakti mõju liikmesriikidele on suur, me pea-, kui me tahame liikmesriigid peavad andma praegu kapitali stabiilsusmehhanismi ja nii edasi ja nii edasi, meil on hädameetmed ja praegu ei anna mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid neid vahendeid, vaid euroala liikmesriigid ja eelarve tagajärjed äh, nendele, äh, nende liikmesriikide, nendele liikmesriikidele on tõsised Äh, euroala vajab eraldi juhtimist, äh, kõik, äh, aga kõikide Euroopa liikmesriikide valitsused tahavad loomulikult liikuda euroalaga, kuid euroala ja peaksid saama ka juhtimisprotsessis osaleda, aga euroala on siiski hoopis midagi muud. ja meie valitsused, kes on ka pidanud äh, Ähm, kahe tuhandendast kahe tuhande üheksanda aastani pidanud äh, lihtsalt vaatama komisjoni tegevust, nüüd peavad äh, parlamendiliikmed avaldama äh, survet euroala juhtimise küsimustes ja nüüd Hispaania senati e-, esindaja, palun. suur tänu, proua esimees mina tahaksin teid kõigepealt tänada selle eest, et te selle parlamentidevahelise kohtumise Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel korraldasite. ja et on kaasatud ka komisjoni ja nõukogu esindajad, tegemist oli väga kasuliku ja vajaliku kohtumisega selleks, et ette valmistada Euroopa poolaastat. mul on kaks mõtet, esiteks eelarve kohta tegemist on nii-öelda investeeringueelarvega, kus tõukefondid ja sotsiaalfond mängivad väga tähtsat rolli majanduskasvu turgutamisel liikmesriikides. tahaksin tulla selle juurde, mida ütlesid volinik, volinikud. kõigepealt noorte tööpuuduse vastane võitlus. eelarvevolinik ütles, et me peaksime mõtlema selle peale, kuidas Euroopa tõukefonde kasutada noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks, sellepärast et see on eriliselt kõrge ja et meie koduriigis on väga palju pikaajalisi töötuid. aga ma tahaksin tulla ka nende abi, äh, abimeetmete juurde, ühisvõlakirjade ja digitaalse maailma ja Euroopa üleste võrgustike juurde. kas meil on võimalik ühisvõlakirjade kaudu ka üle-euroopalisi transpordivõrgustikke toetada, näiteks Hispaania üleüldiselt Vahemere riikide jaoks oleks sellest väga palju abi. ja lõpetuseks ma arvan, et eelarve konsolideerimine ning maksupoliitika peaksid olema kasvupoliitikad, nii nagu ka ECOFIN-i esimees ütles sellega on võimalik stabiilsust luua, kuid meil on vaja ka kasvupoliitikat eelarve konsolideerimise kohta tahaksin esitada ühe küsimuse. Hispaania puhul oli meil olukord selline, et äh, puudujääk oli kaheksa koma viis protsenti ja mitte kuus protsenti, nagu esialgu arvati äh, esialgu ehk siis eelmise valitsuse arvutuste kohaselt, nii et vahe oli kaks protsenti, kuue protsendi ja kaheksa koma viie protsendi vahel ja tegemist oli kaheksakümne miljardi euroga ja sellepärast tahaksin küsida, kas meil oleks võimalik äh, neid kriteeriume paindlikumaks muuta või kriteeriumid eelarve konsolideerimise osas on väga paindumatud. suur tänu. peame selle läbi viima irlandais, puis Monsieur Garriga. ja nüüd äh, härra Garriga Peliga. Thank you um,, madam chair uh.... suur aitäh, väga palju on räägitud vajadusest fiskaaldistsipliini järele ning duaalsusest, mis peab olema olemas kasvupoliitikate ning fiskaalpoliitika vahel. siin räägite, räägitakse sellest, et fiskaaldistsipliin on vajalik, kuid sellest ainult ei piisa ja ma arvan, et me oleme kõik sellega nõus. aga üks probleem, mis minul on tekkinud pärast kahte päeva arutelusid, on see, praegu on selgus erinevad tasemed esile tõusnud, kui me räägime vastutuskohustusest ja demokraatlikust vastutusest ja sellest, et me peame kõik need teemad oma kodanike ette viima, kas me siis läbi referendumite või parlamentaarse protsessi. igal juhul peab meil olema vahendeid eh, selleks, et teha elanikkonnale selgeks see, mida me mõtleme majanduskasvupoliitikate all. Eh, me oleme eh, viimase paari päeva jooksul pidevalt sellest rääkinud ning kui küsida äh, millised on majanduskasvupoliitikad, eh, siis vastus sõltub sellest, kellelt küsida. sellepärast, et eh, ma ei taha öelda, et eh, meil ei ole ühtegi poliitikat, ei, ma ei taha seda väita, volinik Andor selgitas vägagi hästi seda, millised poliitikad on selles valdkonnas, aga meil on väga palju erinevaid asju, mõned inimesed räägivad, et struktuurireformid on vajalikud, teised räägivad, et struktuurifonde tuleb kuidagi ühtlustada eile rääkis komisjoni president äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiast, aga ta ütles ka, et ta sai hiljuti ühiskirja kaheteistkümnelt liikmesriigilt, äh, mis oli seotud majanduskasvu küsimusega ja seal ei mainitud üldse kaht, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. milline on siis äh, meie majanduskasvupoliitika, kui ma lähen äh, Iiri valijate ette, kas siis referendumi äh, läbi või läbi parlamendi ja mul on siis üheteistkümne leheküljeline lepe käes, mida ma võib-olla suudan selgitada, sellepärast et see on üsna selge, aga siin on ka vastuolulisi küsimusi. kas mul võiks teises käes ka midagi olla, millega ma saan majanduskasvupoliitikaid oma valijatele selgitada? et ma saaksin selgitada seda, mida me konkreetselt ütleme majanduskasvu valdkonnas, selle asemel, et lihtsalt öelda seda, et kui te seda toetate, siis nii läheb. suur tänu, äh, härra Carida Paledo ja siis härra Joel. Carida Paledo tuleb Euroopa Parlamendist. Il n'a pas l'air d'être là, donc on va donner la parole à Monsieur Joël du Parlement danois, Commission des affaires européennes. Taani parlamendi äh, esindaja Um, suur aitäh ja suur aitäh kõikidele kolleegidele väga hea arutelu eest siin viimastel päevadel. paljud kolleegid on toonud välja selle ja mina ütlesin täna hommikul ka seda ise, et riiklike parlamentääridena on meil äh, kahene roll, meil on ühelt poolt kohustus kaitsta ja selgitada seda, mis Euroopas toimub Äh, ja seda nii äh, eelarve konsolideerimise kui ka äh, töökohtade loomise valdkonnas, aga samal ajal on meil õigus riiklike parlamentääridena olla kaasatud toimuvuse dialoogi ja seetõttu on see koosolek siin just väga hea ma arvan, et me ei ole veel selle koosolekuga oma lõppeesmärgini jõudnud ja seetõttu ma tahaksingi komisjoni käest, käest küsida järgnevat Äh, mitmed kõnelejad viimaste päevade jooksul on rõhutanud seda, et töökohtade loomine on ääretult olulise tähtsusega, kui me tahame kriisist välja tulla. ma arvan, et me oleme sellega kõik nõus. Äh, tegelik küsimus on selles, kuidas tõlgendada neid asju, mis fiskaalkokkuleppes on välja toodud äh, selliselt, et majanduskasvupoliitika poliitikatele ja töökohtade loomise poliitikatele kasu tuua. Äh, kui meil on riigispetsiifilised äh, soovitused ja äh, programmid, siis me peame tagama selle, et riiklikud parlamendisaadikud oleksid aruteludesse kaasatud ja et arutelud toimuksid ka riikide parlamentides. mina olen üsna veendunud, et komisjon suudab eh, ministriga teie kõrval seda kõike arutada, aga demokraatlikult eh, rääkides eh, me peame seda arutelu laiendama teilt kahelt natukene kaugemale. meil on vaja ühtseid põhimõtteid ja ma tahaksin komisjonilt küsida, milline on strat-, strateegia, kuidas selgitada seda kõike riiklike parlamentide esindajatele. sel nädalal on meil olnud Euroopa teemal väga laiapõhjaline arutelu ja Eh, mult on pidevalt küsitud, et kas valitsus või komisjon otsustab ja meil on sellega seoses olnud probleeme. suur aitäh, et te siia tulite, tegemist on hea sammuga õiges suunas. suur tänu, kallis kool ja nüüd kahe, kolleeg ja nüüd saab kaheks minutiks sõna Aleksander Serkas. suur tänu, proua esimees äh,. volinik Rehn, mul on teile mõned küsimused meie kodanikud ja saadikud, kui kuuleme fiskaalkokkuleppest või sellest ka räägime, siis ei räägi me mitte kunagi sissetulekutest, me räägime ainult kulutamisest. kodanikel on sellest kõrini, räägitakse alati, et kulutusi tuleb kärpida, aga mitte kunagi ei tohi maksutulu puutuda sellepärast tahaksin selle küsimuse esitada, eriti just siis, kui me räägime nendest riikidest, mida eelarve konsolideerimine kõige rohkem puudutab. tegemist on väga mitmekiilse probleemiga, siin ei piisa mitte ainult kärpimisest, vaid meil tuleb ka heaelu luua ja seda põhja heaolu loomiseks laiendada. tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega ja mul on väga hea meel, et siin tõstatati ka töökohtade küsimus ja erinevate kohaldamisprogrammide küsimus. juba eelnevad Hispaania kolleegid on selle küsimuse tõstatanud, nimelt et me peaksime mõtlema noorte tuleviku peale, mitte ainult äh, lühiajalistele lahendustele selleks, et statistika parem välja näeks. meil on vaja pikaajalisi lahendusi, meil on vaja kestvaid, kõrge kvaliteediga töökohti, millega on võimalik heaolu luua. meil on vaja äh, kõrge kvalifikatsiooniga töökohti, sellepärast et siin on mängus noorte inimeste tulevik, nendel inimestel on vaja tulevikku meil ei ole võimalik lihtsalt mingeid äh, ähm, statistikaid parandada konjunktuuri põhjal lühiajalisest statistikast ei piisa, meil on vaja struktuurimuudatusi, sellepärast volinik Andor, öelge midagi ka selle kohta, et te soovite töökohti luua, aga kõrge kvalifikatsiooniga töökohti. suur tänu, vabandan nende kolme kolleegi ees, kes soovisid sõna, aga ei saa, saanud sõna sellepärast, et aega napib. nüüd annan sõna äh, Taani ministrile, viis minutit on teil küsimustele vast-, vastamiseks, palun Well, first of all, thank kõigepealt suur tänu. siin mainiti mitmeid erinevaid teemasid. ja ja kuidas saavutada õige tasakaal Äh, kuidas seda praktikas teha, äh, ühelt poolt, äh, kui me ei kuluta, siis kus on majanduskasv, loomulikult küsitakse, võib-olla ongi meie omavahelistes aruteludes kõige olulisem see, et me kanname hoolt selle eest, et ei tekitataks selliseid automaatseid automaatset ühendust kulutuste ja majanduskasvu vahel, sellepärast et kui me, me vaatame riigi äh, võlaprobleemi, siis praegu peaks meil tegelikult majanduskasv olema oi kui hoogne. ja loomulikult nende asjade vahel on seosed, kuid äh, need on hoopis keerulisemad. üks äh, küsimus, mis on natuke keeruline, on Euroopa majanduse käivitajad kui me kanname hoolt selle eest, et kõik eurod, mida kulutame, on suunatud äh, majanduskasvule, teadusuuringutele, haridusele, rohelisele äh, üleminekule, äh, see on raske poliitiline ülesanne, peame kandma hoolt ka selle eest, et järgmine ühtne, ühtse turu põlvkond toimib, toimib kiiresti, ilma liigse bürokraatiaga, bürokraatiata tegemist on vastuolulise üüratu ülesandega Euroopa Liidu patent digitaliseerimise äh, teenused, kõik need valdkonnad on tähtsad, aga, aga kui me töötame, siis ma arvan, et meil õnnestub ka edu saavutada. ühtne turg on varem suutnud meile edu tagada, luua miljoneid töökohti ja võib-olla õnnestub see jälle, kui me need olulised otsused vastu võtame. ja ükski majand-, Euroopa Liidus ei tule mingisugust majanduskasvu ilma, et liikmesriigid reforme läbi viiksid. OECD viis läbi just väga huvitava uurimuse, kuidas struktuurireform äh, mõjutab äh, lühiajalisi arenguid. ja üks väga huvitav asjaolu, mis välja tuli, oli see, et tegelikult lühiajaliselt lühiajalisi reforme, äh, pikk, keskpika perspektiivi ja pikaajalised reformid ei, ohtu ei sea ja üks oluline teema, mida siin on korduvalt välja toodud, on ähm, tööpuudus, sellest räägiti parlamendis Strasbourgis paar nädalat tagasi, samuti sotsiaalpartneritega räägiti sellest ähm, makromajanduslike tasakaalunihete kontekstis ja täna toodi seda korduvalt välja ja ma arvan, et peaksime kuulama seda, mida volinikud ütlevad. tegelikult asjakohane nõukogu on teinud riigipeadele tugevad soovitused, aprillis toimuvad kohtumised, mis veelgi selle teema fookusesse toovad. ja loomulikult äh, ka selle teemaga seoses on mitmeid raskusi noortele inimestele, juurdepääsu tagamine tööturule on äh, tähtis, see tähendab äh, koolitust, väljaõpet, täiendõpet, ükskõik mida, mis aitab neile kuidagi saada jalga ukse vahele. aga meie jaoks kõige olulisem on see, et kõike seda tehes ei unustaks me konsolideerimist, sellepärast et konsolideerimine annab usalduse ja suurendab ka usku meie poliitilistesse liidritesse ja nende arukatesse otsustesse ja arukate ja see aitab meile tulevikus investeerida. ja ma arvan, et tegelikult finantssektori tähtsus, äh, aruka, mõistliku, äh, reguleeritud finantssektori tähtsust äh, kipume me alahindama, see aitab meile tagada investeerimise määrad, juurdepääsu vahenditele väikestele keskmise suurusega ettevõtete jaoks, ilma nendeta me töökohti ei loo Euroopas. nii et kui ma nüüd siit koju lähen, siis olen ma võtnud kaasa teie arvamused äh, ja samuti olen võtnud kaasa pühendumuse teha see, täita neid raskeid ülesandeid, äh, nõukogu parlament, liikmesriikide parlamendid kom,, komisjon, kõik katsuvad üheskoos kanda hoolt selle eest, et majanduskasvu käivitajad päriselt ka toimivad. suur tänu, lugupeetud minister, ütleb äh, proua Peresse ja nüüd härra volinik First, uh, as regards uh, the question posed by uh, kõigepealt, uh, mis puudutab uh, Hispaania parlamendisaadiku küsimust äh,, proua Sanchez Camasco küsimust äh,, mis oli seotud Hispaania fiskaaleesmärkidega, siis ma tahaksin öelda, et um, äh, äh praegusel hetkel on selle näol tegemist äh, väga tähtsa küsimusega nii Euroopale kui Hispaaniale, tema äh, majanduspoliitikale, Hispaania äh, fiskaalstabiilsusele ja majanduskasvule. kõigepealt meil on vaja saada informatsiooni eelmise aasta kohta ja probleemide kohta eelmisel aastal meil on vaja ka täielikku informatsiooni ähm, eelarveprojekti kohta ning fiskaalitool konsolideerimise kavandatud meetmete kohta selleks aastaks. Eh, sest eh, me räägime ju eh, ka kahe, kaheteistkümnenda aasta eelarvest. kui meil kogu see informatsioon on, ja ma loodan, et see jõuab meieni järgnevatel nädalatel, vähemalt märtsikuu jooksul, et pärast seda saame me hinnata, kas Hispaania on teinud piisavalt tõhusaid samme selleks, et tagada äh, riigi rahanduse struktuurne stabiilsus oma riigis. Äh, stabiilsuse majanduskasvu pakt äh, keskendub struktuursele riigi rahanduse stabiilsusele ja see on meie jaoks väga oluline, kui me oma hinnanguid anname eelmisel teisipäeval, äh, vaid nädal tagasi, ECOFIN-i nõukogu otsustas äh, ükshäälselt, äh, sinna hulka kuulus ka siis Hispaania valitsus, see nõukogu ütles, et kõik liikmesriigid peaksid endiselt austama oma kohustusi vastavalt majanduskasvu ja stabiilsuspaktile ja tuleb võimaldada automaatsetel stabilisaatoritel toimida ja samal ajal tuleb tagada äh, riigi rahanduse pikaajaline stabiilsus. Äh, tegemist äh, on komisjoni hinnangute mõõdupuuga, kui me vaatame, kas Hispaania on oma tegevuses olnud tõhus ja me saame sellest teemast rääkida pikemalt alles pärast seda, kui me oleme saanud piisavalt informatsiooni eelmise aasta äh, finantsprobleemide kohta ja selle aasta eelarve kohta. teiseks, äh, mis puudutab äh, härra Daly ähm, äh, küsimusi mis puudutasid Euroopa Liidu rolli ja Euroopa Keskpanga rolli Äh, ja seda, äh, mis puudutab äh, otsuseid, mis on seotud Iirimaa pangandussektori ja finantssüsteemiga. ma loodan, et ma sain nüüd õigesti aru teie küsimusest, aga ma arvan, et Euroopa Keskpank peab ise oma nimel kõnelema, mina austan Euroopa Keskpanga sõltumatust äh, Äh, olles seda nüüd öelnud, äh, tahaksin veel öelda, et minu arvates on väga oluline ja tegelikult oli otsustava tähtsusega ähm, Iiri valitsuse programmi silmas pidada, et äh, pangandussektori plaan äh, või kava oli selle programmi väga keskmes, kesk-, väga suureks keskmeks. miks nii? sellepärast, et äh, Iirimaal ei olnud esmajoones tegemist fiskaalkriisiga, vaid panganduskriisiga, äh, mis äh, läks üle fiskaalkriisiks ja seetõttu tuli tegeleda ähm, rohujuure tasandil põhjuste otsimisega, et tagada see, et Euroop-, vabandust, Iirimaa pangandussektori ümberstruktureerimine saaks tehtud korralikult. ja seetõttu sellest programmist kolmkümmend viis miljardit eurot oli äh, äh eraldatud äh, ja mina olen näinud, äh, et tegelikult praegused arvud on isegi väiksemad, ehk siis vähem raha on tegelikult vaja läinud Iiri pangandussektori rekapitaliseerimiseks ja selle paralleelseks ümberstruktureerimiseks. see on olnud väga oluline usalduse taastumiseks Iirimaa vastu ja see on väga oluline ka eh, Iirimaa majanduse taastumiseks. Eh, teil on vaja eh, head pangandussüsteemi selleks, et majandus saaks taastuda. Ähm, Küprose esindaja küsis Kreeka programmi kohta ja ma olen täiesti nõus sellega, et me peame keskenduma nii fiskaalkonsolideerimisele kui ka majanduskasvu ja tööhõive edendamisele samal ajal me peame meeles pidama seda, et Kreeka majandusmudel on viimase kümne aasta jooksul olnud mittejätkusuutlik. see on olnud põhinev äh, üle jõu elamisel, süstemaatilisel üle jõu elamisel ja enne programmi ähm, algust oli äh, süstemaatiline eelarve puudujääk viisteist protsenti SKT-st. SKT see tähendab seda, et ähm, Äh, me nüüd keskendume äh, majanduskasvu edendamisele, sest et see peab olema meie paketi üks osa. Äh, komisjon pakub tehnilist tuge koos liikmesriikide ekspertidega selleks, et me saaksime aidata Kreekal reformida oma administratsiooni ja Kreeka majandust see puudutab loomulikult selliseid olulisi valdkondi nagu võitlus maksudest kõrvalhoidumise vastu ning maksukogumise süsteemi loomist, mis on õiglane ja aus me kõik teame, et maksudest kõrvalehoidumine on Kreekas olnud liigagi tavaline nähtus, sellega tuleb kindlasti tegeleda üleüldise paketi raames. küsimusi oli väga palju ja ma ei suuda kõigile vastata, aga ma tahaksin öelda vaid seda, et mis puudutab Iiri ja Taani kolleegide küsimusi, siis uus fiskaalkokkulepe on iseenesest väga-väga oluline, aga samal ajal äh, leian ma, et tegemist on tõsise poliitilise kohustuse võtmisega riiklike valitsuste ja parlamentide poolt, millega võetakse endale kohustus fiskaalselt mõistlikult käituda ehm, selle praktiline rakendumine, rakendamine eh, toimub eh, Euroopa Liidu teises õigus, teisese seadusandluse abil ehm, ja kõnelejalt võetakse mikrofon. minut avant que les interprètes nous abandonnent ma vabandan, et ma teid katkestan, aga tõlgid lahkuvad õige pea, nii et äh, ma annan äh, teile, äh, härra volinik, ka veel lõpetuseks sõna. suur tänu! ka mina räägiksin majanduskasvust, tööhõive loomisest ja Hispaaniast tegemist on minu portfelli äh, puhul äh, kõige kriitilisema tähtsusega riik, Iiri küsimus äh, on ka raske, aga Hispaania on praegusel hetkel probleem, mille puhul väljakutsed on kõige suuremad. kõigepealt kasvuküsimus. sellepärast, et sellele teemale keskendutakse ka väljaspool palju ma arvan, et me peaksime siin eristama lühiajalisi ja pikaajalisi väljakutseid majandusjuhtimisega seoses. lühiajaliseks väljakutseks on see, et kuidas see mootor tööle saada, fiskaalpoliitika, rahapoliitika, finantssektori ülesehitamine, toetuse andmine neile on väga tähtsal kohal ja kui meil siin Euroopas on niivõrd äh, keeruline vastastikku seotuv äh, mehhanism, siis me ei saa lubada ka seda, et äh, ühe äh, riigi probleemid seavad ohtu kogu Euroopa majanduse. see on nii-öelda siis lühiajaline väljakutse kuid samal ajal ei tohi me pikaajalist kasvupotentsiaali ohtu seada ja sealhulgas seada ohtu ka meie inimressursi võimalusi, mis on pikaajalise majanduskasvu seisukohast väga olulised. nii et samal ajal, kui tegeleme lühiajalise stabiliseerimisega ja lühiajalise, lühiajaliste meetmetega majanduskasvu jaoks, ei tohi me unustada ka pikemat perspektiivi, me ei tohiks lubada pikaajalist tööpuudust, mis muutub struktuuriliseks tööpuuduseks ja see, sellega kaasneb kadunud põlvkonna oht, meie noorte põlvkond võib osutuda kadunuks ja siis kogu Euroopa majandus ja ühiskond kannataksid. seetõttu on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia väga oluline, hoolimata sellest, et mõned liikmesriikidest pärit dokumendid konkreetselt sellele ei viita, kuid ähm, konkreetsetes küsimustes on ähm, need siiski kooskõlas Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ja veel üks oluline asjaolu, millele liikmesriigid, millega liikmesriigid üksinda ei saa äh, töötada, on äh, ühtne turg, me peame Euroopa tasandil ühtse turu süvendamise kallal tööd tegema. see on üks algatusi, mis aitab samuti majanduskasvu taasrööbastele. peame parandama ka struktuurifondide kasutamist investeerimisvahendina ja seetõttu on äh, mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek äh, nii oluline, see aitab finantsvahendeid seostada investeeringutega, sellepärast et ilma Euroopa tasandi instrumentideta võib tekkida vastuolu majandusjuhtimise ja äh, tööpuuduse vastase võitluse ja teiste väljakutsete vast-, väljakutsete vallas tehtavate tegevustega. Hispaanias on äh, tööpuuduse määr kõige suurem, nii et äh, Hispaania puhul, kui me suudame Hispaania probleemi lahendada, siis suudame me abi pakkuda kõikidele eurooplastele. ja ma arvan, et ähm, selle suure tööpuuduse puhul ei piisa ainult ühest põhjusest ega ka ühest lahendusest, me peame tege-, tege-, lähenema mitmekesiselt, äh, töö, äh, turureformist üksi ei piisa selle probleemi lahendamiseks, koolitussüsteemi tuleb parandada, haridussüsteemi tuleb parandada, elukestvasse õppesse tuleb panustada selleks, et tööjõud oleks paindlikum. Hispaania majanduslangus on tulenenud majanduse struktuurivigadest, tööstuspoliitika äh, roll peaks olema jätkusuutlike töökohtade, kvaliteetsete töökohtade loomisel äh, tähtsamal kohal, nagu viitas ka härra Serkas ja ma arvan, et Hispaania äh, võiks paremini arendada sotsiaalmajanduse põhimõtteid, olen käinud Baskimaal ja olen näinud, kuidas sotsiaalmajanduse kaudu võib saavutada paremaid tulemusi, Baskimaal on tööpuudus poole väiksem kui äh, Hispaanias keskmiselt ja neil on äh, väga äh, eeskujulikke samme võetud, millest võiks palju õppida. mitteametlikud tegevused samuti, mille osas nende toomine tavamajandusse, maksustatavasse tavamajandusse oleks kasulik. suur tänu, lugupeetud volinik, suur tänu kõigile. oleme jõudnud oma äh, tööga lõpule. Äh, just alustasime, aga nüüd peame juba lahkuma. ja võtaksin veel paari sõnaga kokku toimunu. ülemkogu kavatseb vastu võtta need suunised, mis ka liikmesriikide eelarvete aluseks saavad, seetõttu ma arvan, et tänane mõttevahetus oli kasulik. Euroopa Liidu majandus ja rahanduskomisjon on korraldanud selliseid mõttevahetusi juba varem, liikmesriikide parlamendid esimest korda Euroopa poolaasta protsessi raames äh, saavad osaleda. Äh, eelarve äh, arutelu ootab ees, meil oli väga palju kohalviibijaid tänases arutelus, kolme Euroopa institutsiooni esindajad, ECOFIN-i esindaja, neli volinikku ja teie panus aitab Euroopa annab, annab uue dimensiooni Euroopa aruteludele ja toob uue dünaamika. järgmisel aastal võtame arvesse kõiki teie ettepanekuid, võib-olla moodustame väiksemad töögrupid, võtame töö konk-, konkreetsemaks, suurenda-, parandama oma töökorda, nii et Euroopa parlamentaarne põhimõte oleks poliitikas, praktikas rakendatud ja kannaks edu, et otsuseid ei langetataks ainult suletud uste taga, vaid võetakse arvesse ka parlamendi ja sotsiaalturu tööturu osapoolte arvamusi, nagu teiegi, proua minister, viitasite. soovin teile head kojusõitu ning kohtume järgmisel aastal, suur tänu kõigile teile, kes on jäänud siia meie kohtumise lõpuni ja tänan ka kõiki meie äh, väga kvaliteetseid ettekandjaid ja ka äh, lõpetuseks tõlke, kes on jällegi töötanud